hommikust, kallid kolleegid. alustagem. meil on tihe hommikupoolik. ja me jätkame volinik Reinertsiga oma struktureeritud dialoogi. ja kuulame ka vastavate ministrite ettekandeid, kes tegelevad nende teemadega millega tegeleb ka libe komisjon ja Horvaatia, Euroopa Liidu järjekordne eesistuja on meil täna esindatud. nii et jätkame tööga, seitsmes päevakorrapunkt ja see puudutab terroristliku sisu leviku tõkestamist veebis. ja alustuseks meenutan teile, et Strasbourgis möödunud nädalal täiskogul me rääkisime Äh, volinik Johansoniga neljapäeval nendest teemadest. rääkisime sellest, kuidas on asjade seis selle teemaga, teema on olnud blokeeritud mõnda aega. sest on lahkarvamusi Euroopa Parlamendi läbirääkimiste mandaadi ja nõukogu vahel, aga me saime volinik Johansonilt teada, et komisjon tahab teha nüüd omalt poolt kompromissettepaneku, mida libekomisjon on ka nõudnud komisjonilt pidevalt. enne tehnilisi kohtumisi teeb ta kompromissettepaneku selleks, et kaasa aidata läbirääkimistele. ja ka jälle seda teemat blokeeringust vabastada, aga nagu te teate, parlament on võtnud oma esimese lugemise seisukoha vastu juba eelmise koosseisu ajal. töö algas. aga detsembrikuus kaks tuhat üheksateist libe komisjon hääletas selle üle, et nõukoguga juba hakata läbirääkimisi pidama. ja jõuda teisele lugemise kokkuleppele ja kolm poliitilist triloogi on aset leidnud Soome eesistumise ajal. aga paraku seni tulemusi ei ole olnud küll aga ma arvan, et me peaksime kõigepealt kuulama ära härra Jagi, kes on meie raportöör ECR fraktsioonist sel teemal, et ta räägiks meile sellest, kuidas on lood institutsioonide vaheliste läbirääkimistega ja siis äh,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 libekomisjon seitsmeteistkümnendal oktoobril andis meile läbirääkimiste mandaadi ja koos kolleegidega hakkasime tööle. kolme kuu jooksul oli meil kuusteist kohtumist, seitse tehnilist kohtumist, kolm triloogi seejuures. ja me peame mõistma seda, et parlamendi ja nõukogu dokumendid on ikka väga erinevad Euroopa Parlamendil on hoopis teistsugune lähenemisviis võetud kui nõukogul ja komisjonil sellele teemale, aga tänu tugevale tööle, mida saadikud on teinud, oleme me ka palju saavutanud. kolmas triloog toimus detsembrikuus. ja me defineerisime terroristlikku sisu ja milliseid äh, kuritegusid käsitlesi, rääkisime filtrite teemast. Äh, rääkisime ka sellest, kuidas korraldada terroristliku veebisisu kõrvaldamist. Äh, seitse, kuusteist on need aktuaalsed artiklid, juriidilised isikute teema ja hindamise teema oli see, mida me põhjalikumalt käsitlesime ja me määratlesime ka äh, turvameetmetest. Äh, äh, proua Kaljuraid ja härra Breyer korraldasid ka ekspertide kohtumise ja veebruaris on meil tulemas vabaühendustega Europoliga kohtumised ja ma kutsun teid nendele üritustele ja ma olen kindel, et ekspertide äh, Ehm, abil meil õnnestub saavutada kompromiss, aga hetkel küll me peame mõistma seda, et eh, eh, dokumendis ei ole küll tehnilisi probleeme, aga on kaks elementi endiselt, kus meie lähenemisviis on hoopis teistsugune kui komisjonil ja nõukogul. kõigepealt eh, kõige vastuolulisem teema on terroristliku sisu kõrvaldamise ettekirjutused eh, ja seda ka piiriüleselt. Eh, see element leidis väga tugeva vastuseisu eh, interneti, veebifirmade poolt ja komisjoni nõukogu tahavad sellist uut instrumenti, aga parlament on alati rõhutanud seda, et arvamusvabadus veebis ei tohi ohtu sattuda ja ma kohtun regulaarselt äh, kõigi fraktsioonide esindajatega siin meie komisjonis ja ma mm, tean ka seda, et nõukogu ei kavatse üldse selles küsimuses järele anda. asi on selles, et automaatne kontrollfilter internetis äh, äh, tekitab probleeme. nõukogu tahaks näha mingisuguseid instrumente selleks, aga Euroopa Parlament ütles, et me ei saa minna kaugemale sellest, eh, mis me oleme otsustanud, sest vast satuks ohtu interneti sõnavabadus. ja tahan lõpetuseks öelda, et selle dokumendiga me oleme väga palju saavutanud, aga need kaks põhielementi tuleb meil ikkagi ära lahendada. Euroopa Parlament tahab interneti sõnavabadust kaitsta, nõukogu aga tahab äh, siin kasutada uusi instrumente, mis tekitavad äh, probleeme meie jaoks. ja sellepärast me kompromissi leidnud ei ole. ja meil ei taheta ka siin vastu tulla sugugi. meie ajakava on ka väga auahne käesoleval aastal. Äh, ja meil on plaanitud lisaks praegusele ajakavale ka ekspertide kohtumisi, terve rida ma jään optimistlikuks ja tahan tänada kõiki variraportööre, sest me oleme suurema osa tööst ära teinud ja meil on veel vaja teha terve rida tähtsaid otsuseid. Uh, suur tänu, härra Jaki, selle kokkuvõtte eest asjade seisust. olukord ei ole lihtne, aga nüüd kuulame variraportööre et nemadki saaksid öelda, mida nad arvavad asjast. kõigepealt Rahvapartei härra Zaray Lehos. suur tänu. ma alustaks sellest, et tänan raportööri tehtud töö eest. see on olnud väga keeruline. nagu ta selgitas, väga erinevad seisukohad mis on üsna kaugel üksteisest. ja vaatamata sellele, et protsess on juba kaua kestnud, on endiselt suuri lahkarvamusi. samas oleme ka tublisti edasi liikunud ja oleme mõningaid küsimusi väga põhjalikult arutanud, nimelt terrorismi määratlemine terroristliku sisu määratlemine, see oli peatähtis kontseptsioon, sest sellega seondub ju rakendamise ulatus, kohaldusala ulatus. pädevad asutused olid teine tähtis kontseptsioon. ja samuti terroristliku sisu kõrvaldamise ettekirjutused. jah, on kaks suurt küsimust, mis on endiselt lahtised ja millega tuleb tegeleda. kõigepealt piiriülene koostöö. tähtis on, et oleks selge lisaväärtus sellel võrreldes praeguse olukorraga, praeguse õigusliku raamistikuga. ja piiriline koostöö peab olema ka, kui kõneks on terroristliku sisu kõrvaldamine veebist ja sellekohased ettekirjutused. kaks erinevat sõnastust on praegu ringlemas ja see on teema, millega meil tuleb tegeleda ja nüüd filtrite teema. filtrid peavad kinni pidama sellest põhimõttest, et ei kehtestataks mingit üldist järelevalvet veebis, et peab kohaldatama veebifirmade poolt pidevat kontrolli, järelevalvet, seiret. kui meil saab olema see uus süsteem, siis me tahame vabatahtlikult süsteemilt üle minna äh, selliste ettekirjutuste ja reeglite süsteemile ja Rahvapartei leiab, et see on oluline eesmärk. ja sellega meil õnnestub ka lahendada mõned probleemid, mis on seotud piiriülese mm, veebist kõrvaldamise korraldustega. ja filtrite teema vajab samuti tegelemist, me peame analüüsima neid variante, mis on välja pakutud. suur tänu, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Marina Kaljurand, palun. Uh, uh, suur tänu, minagi tahan tänada meie raportööri härra Jaakit ettekande eest täna, aga tänan ka selle juhi rolli eest, mida ta on näidanud üles kokku läbirääkimiste protsessi käigul viimasel kuuel, viiel kuul ja alustuseks ma ei saa olla nõus, et see teema on olnud blokeeritud, pigem vastupidi. väga palju tehnilist tööd on ära tehtud, kompromisse on sõlmitud, jah, on mõned lahendamata küsimused, mis tuleb ära otsustada kolmepoolsetel. aga härra Jaki juhtimise all me oleme edasi liikunud. ma ei arva, et keegi kahtleb selles, et on vaja kõrvaldada terroristlik sisu veebist. me kõik oleme ühel meelel, et see peab sealt kaduma. aga küsimus on selles, kuidas seda teha. küsimus on selles, kuidas see poliitiline dokument eh, muuta toimivaks, nii et seda annab rakendada tõhusalt, kiiresti ja et oleksid ka tulemused ja siin on see põhiline lahknevus meil nõukogus ja komisjonis mõned teemad tõid välja juba eelkõnelejad ja ma ei hakka üle kordama seda, mida te ütlesite, aga juhiksin tähelepanu piiriülestele ettekirjutustele. jah, minagi tahaksin, et Euroopa Liit toimiks ühtsemalt selles ühises juriidilises õigusruumis, aga paraku nii see ei ole tänapäeval veel. on erinevad jurisdiktsioonid ja sellised piiriülesed siduvad meetmed mida me teame, et ei ole rakendatavad, ei ole hea mõte. ma arvan, et Euroopa Parlamendil on hea seisukoht, selle võttis vastu eelmine koosseis, meie mandaat on tugev. ja ma mõistan, et läbirääkimiste protsessis tuleb otsida kompromisse, aga need kompromissid ei tohiks ohtu seada seda tööd, mis tehakse võitluses terrorismi vastu, aga vastupidi, peavad selle võitluse muutma kiiremaks, tõhusamaks ja ladusamaks. ja väga julgustav oli kuulda seda, et volinik Johanson on isiklikult osalenud kogu protsessis ja ootame koostööd temaga. meil on nüüd uus eesistuja nõukogus, tahame ka temaga koostööd teha ja ma arvan, et praegune ajakava, kus esimene kolmepoolne kohtumine on toimumas märtsikuus, on hea, sest meil on aega nüüd, et läbirääkimisi pidada nõukogu ja komisjoniga ja välja töötada hea kompromiss. aga lõputus tahan öelda, et me ei tohi vastu võtta sellist poliitilist dokumenti, mida ei saa rakendada. meie ülesanne on leida lahendused, mis toimivad, tõhusad lahendused ja mis tõesti aitavad võidelda terrorismi vastu, sest siin me oleme kõik ühel meelel terroristlikul sisul ei ole kohta veebis. suur tänu, proua Kaljurand. ja nüüd Renew fraktsiooni nimel proua Pagatsaru Tundua. Bien, me uno a mis compañeros en la felicitación. suur tänu. suur tänu meie raportöörile, härra Jakile, olen nõus kolleegidega, ta on teinud suurepärast tööd. ja me näeme, et te esindate meid hästi me oleme edasi liikunud. ja juhtmõtteks siin on tõesti leida toimivad lahendused, sellised lahendused, mida annab ellu rakendada. ja tahame hea seista selle eest, et ükskõik, mille me siis vastu võtame siin parlamendil, et sellest ei saaks tõke, vaid et see oleks hoopis abiks ja tagaks, et et terroristlik sisu internetist kaob. meil on väga tihe ajakava ja me liigume üsna kiiresti edasi, aga samas äh, ikkagi mõistliku tempoga. ja tänu volinik Johansonile on see nii olnud ja me võime olla kindlad, et lähikuudel me suudame leida lahendused mõnedele veel seni lahenduseta küsimustele. jah, nõukogu ja parlamendi seisukohad on mõnedes küsimustes väga erinevad veel, aga ma olen kindel, et lahendus leitakse. ka nendele vähestele lahtistele küsimustele. kui kõneks on piiriülene režiim, isegi need meie hulgas, kes soovivad tihedamat koostööd, näeme, et siin on juriidilisi tõkkeid ja piire ja piiranguid. nii et me peame mõtlema ka selle peale, milline on kolmandate riikide eh, osa ja meil on siin suveräänsusega seonduvad teemad, mis vajavad käsitlemist nii et äh, lõpetuseks tuleb leida lahendused, täita lüngad, sest meil on vaja hakata reguleerima veebi ja likvideerida seal terroristlik sisu. suur tänu, härra Breyer. suur tänu, kallid kolleegid. jah, see teema puudutab ennekõike seda, kuidas lepitada ühelt poolt see, et tõhusalt likvideerida terroristlik sisu veebist ja samas kaitsta ka põhiõigusi. ja parlamendi meeskond peab läbirääkimisi, tuginedes sellele seisukohale, mis võeti siin komisjonis vastu ja paljud teist olid kohal, kui me selle poolt hääletasime. ja meie seisukoha eesmärk on öö, pisut teistsugune kui esialgne ettepanek, nimelt me tahame kaitsta põhiõigusi veebis ja sellepärast me tegime ka muudatusettepanekuid, juba pealkiri ise määruses peaks teistsugune olema meie arvates. me ei taha kohustuslikke eh, üleslaadimise filtreid, sest see tähendab, et blokeeritakse ulatuslikult ka õiguspärast materjali, sest filtrid ei saa aru kontekstist, nii nagu inimesed saaksid ja sellepärast on võimalik ka tõhusalt kõrvale hiilida ettekirjutustest. meil olid sajad tuhanded internetikasutajad tänavatel mõnda aega tagasi, kes protesteerisid üleslaadimise filtrite vastu. nii et ettepanek, esialgne ettepanek ei ole vastuvõetav. ja nüüd ettekirjutused eh, kõrvaldamise kohta, mis annavad välja sõltumatud asutused. me tahame, et oleks võimalik ka juriidiliselt vaidlustada selliseid ettekirjutusi. ja siin luuakse pretsedent globaalses võrgustikus ja me tahame, et tõesti kõik, mis me teeme, oleks õigetel alustel. interneti eh, kasutajad, ajakirjanikud, ettevõtted, teadlased, eh, ringhäälingu eh, ettevõtted, kõik vaatavad, mida me siin teeme ja väga palju on nemadki panustanud ja väga palju üritusi on korraldanud vabaühendused, ja on ära kuulatud põhiõiguste agentuuri seisukohad ja internetipioneeride seisukohad ja ka ÜRO reportöörid on juhtinud tähelepanu sellele, kuivõrd tähtis on inimõigustest kinnipidamine, kui veebis hakatakse äh, puhastama. nii et meie oleme oma seisukohtadele truuks jäänud siin parlamendis ja tahan tänada raportööri ja variraportööre et olete meie seisukohtade eest seisnud läbirääkimistel. jah. ja muidugi ei ole see teema blokeeritud sugugi, me oleme tublisti edasi liikunud tervel reas küsimustes, nagu kolleegid ka juba ütlesid. viimastel kolmepoolsetel tõesti valitses kompromisside otsimise õhkkond. ja me töötame ka ise siin isekeskis parlamendis võimalike kompromisside kallal. aga tähtis on, et me näitame nõukogule ja komisjonile seda, et parlamendi ettepanekud praegusel kujul tõesti lisavad tublisti väärtust just tõhususe osas ettepanekule. tähtis on, terroristlik sisu kaob kiiremini kui praegu. ja me seame ajaraamid ja meil tähtis on, et meil oleks tõesti tõhus mehhanism ka likvideerimaks seda sisu, millele veebimajandust pakutakse piiriüleselt, seda meil praegu ei ole. samuti me suurendame pädevate asutuste rolli, et nad saaksid kehtestada meetmeid teenusepakkujatele sisu kõrvaldamiseks veebist. et tuleb panna, märkida ära illegaalne sisu efektiivselt või tuleb personali hulka suurendada, et tulemused oleksid paremad ja ka teenusepakkujad peavad ette kandma terroristlikust sisust ja andmeid andma selle kohta. nii et töötame üheskoos, et leida selline lahendus, mis oleks tõhus ja käsitleks seda terroristlikku sisu ja samas kaitseks ka põhiõigusi ja ma arvan, me oleme heal teel ja ma tänan kõiki, kes olid läbirääkimiste meeskonnas ja nüüd ID poolt härra Garro. jah, aga teda ei ole siin meiega, nii et äh, liigume nüüd edasi kuuega. Kornelia Ernst, palun, sõna on teil. suur tänu. mina tänan tõesti meie raportööri kes on eeskujulikul viisil seda protsessi eest vedanud ja see on tõesti kiiduväärt, see on väga hea, et te tahate eh, nende seisukohtadest kinni pidada, te olete suurepäraselt ka tehnilisel tasandil meie teed eh, juhtinud variraportööridena. jah, just nii tulebki talitada ja edasi tegutseda ja tähtis on, et see nii ka jääks, mida te olete öelnud ja me tahame teid väga tänada selles, mis te olete teinud, seda esiteks. teiseks on väga tähtis, et need põhipunktid, mis parlamendi seisukohas kirjas on, jääksid jõusse. ja siin juba viidati, mis need on. jah, kaks asja tuleb äh, kooskõlas käsitleda, et loomulikult me tahame, et terroristlik sisu kaoks veebist, siin ei ole midagi vaielda parlamendil ei ole siin mitte mingisuguseid erimeelsusi, aga samas on vaja ka äh, kaitsta äh, õigusriiki ja äh, põhiõigusi. Äh, ja internetivabadus kuulub nende põhiõiguste hulka. siin on tõesti vaadata vaja, kuidas tasakaal nende kahe vahel saavutada ja mis puudutab piiriüleseid lahendusi, siin on meil pisut teistsugused seisukohad, aga me oleme valmis kompromisside kallal töötama. E, e, ja tingimuseks on, et tasakaal säilib. ja ei ole üldse arutatavad need üleslaadimise filtrid ja kogukonnad Euroopa Liidus on väga selgelt oma seisukoha siin välja öelnud ja see, et Euroopa Kohus sellise vale otsuse vastu võttis, see teeb mulle endiselt meelehärmi ja ma ei hakka üle kordama. üleslaadimise filtrid ei ole üldse asjakohased. ja meil on vaja asjadele teistmoodi vaadata ja kohustuse panemine üleslaadimise filter kehtestada, see on absoluutselt vastuvõetamatu ja selline automaatne üleslaadimise filter, see ei ole õige tee, me peame jääma siin kaljukindlaks. ja sellisel juhul meil tulevad head tulemused. suur aitäh! jah, nagu ma juba mainisin, siis äh, me ei tohiks äh, täna äh, päevakorrast maha jääda, sellepärast et meil on mitmeid teemasid, Eurojusti küsimus näiteks kohe nüüd jätkub. siis tuleb Didier Reinders, justiitsvolinik ja siis Horvaatia eesistuja teeb oma esitluse, nii et panen ette, et jätkame kohe, aga ma saan aru, et komisjon on ka täna meiega siin. ehk tahate teha mõned kiired kommentaarid? sest äh, volinik Johansonilt me kuulsime, et tema on omalt poolt valmis konstruktiivseid ettepanekuid tegema selleks, et äh, sellest äh, patiseisust kuidagi välja tulla ja nõukogu ja parlamendi seisukohti lähendada. ja nüüd, mis puudutab raportööri seisukohta, siis mulle tundub, et hoolimata nendest raskustest on olukord siiski lootusrikas. ma näen, et kõik tunnustavad teie tööd, ma näen, et variraportöörid on teinud väga konstruktiivset tööd, mis on äärmiselt oluline selleks, et see töö saaks tehtud. nii et komisjon, võib-olla mõned kiired kommentaarid, et aga kui te ei taha sõna saada, siis pole vaja jah, tahtsin lihtsalt omalt poolt ka tänada Euroopa Parlamenti selle suurepärase töö eest ja nende suurepäraste läbirääkimiste eest, mis meil senimaani on toimunud. mind julgustab teie valmisolek jõuda lahendusele selles väga olulises määruses. ja meie poolt võin öelda, et nagu esimees ka ütles ja nagu meie volinik on öelnud, siis oleme igalt igati valmis kompromissini jõudma ja hõlbustada selleni jõudmist. meie tahame leida vahendeid, kuidas äh, selle väga olulise teemaga edasi liikuda. aitäh! suur aitäh, et te väga kiiresti äh, sõna võtsite. härra Jaki, kas tahate midagi öelda? Äh, ma näen, et variraportöörid on olnud väga konstruktiivsed, loodame, et komisjon samuti. palun, sõna on teil. aitäh, härra esimees, komisjoni esindaja, kallid kolleegid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 me peame põhimõttelisi lahendusi leidma selleks, et kaitsta Euroopa Liidu julgeolekut ja mõned on täitsa pretsedenditud ettepanekud, nimelt piiriülesed ettekirjutused. jah jätkub töö kompromiss lahenduste kallal ja loomulikult ma ei võta ühtegi otsust vastu ilma variraportööridega arutamata. parlament on üsna ühtne oma seisukohas, et on vaja kaitsta sõnavabadust internetis. ja otsime kompromisse muudes küsimustes nii, väga tore, me oleme nüüd siis äh, kuulnud, mis äh, seis on, aitäh, härra Jaki, nüüd äh, jätkame järgmise päevakorrapunktiga. ehk siis päevakorrapunkt kaheksa, libelähetus Eurojusti Haagis, Hollandis. see toimus kolmekümne esimesel oktoobril aastal kaks tuhat üheksateist ja nüüd esitletakse meile lähetuse aruandeprojekti. ja arutelul osaleb siis ka päevakorrapunktis number üheksa mainitud külalisesineja see on siis härra Ladislav Hamran, Eurojusti president. ja tervitame siin Eurojusti presidenti. tegu on väga olulise ametiga selles ametnik, ametite süsteemis. tere tulemast, härra Hamran, libe komisjoni. ja alustame siis äh, asjade asjadega. Te teate, et Eurojusti määrus kaks tuhat kaheksateist ähm, jõustus kaheteistkümnendal detsembril aastal kaks tuhat üheksateist ja selles mõttes on äärmiselt äh, tore, et Eurojusti president äh, siin on ja räägib meile sellest äh, jõustamisprotsessist, eriti võttes arvesse siis Taani rolli muutumist seoses Eurojusti nii-öelda lissaboniseerumisega ja samuti on äh, praegu väga hea võimalus äh, anda meile ülevaade tal siis Eurojusti koostööst kolmandate riikidega, sest et äh, me teame, et me oleme siin arutanud mitmete lepingute üle Eurojusti ja kolmandate riikide vahel Albaania, Gruusia ja Serbiaga näiteks, aga kõigepealt lähetuse aruanne. ja sõna nüüd proua Pagasaur Tundual, kes seda delegatsiooni juhtis ja sõna saab ka härra Vintse. ja siis äh, saab sõna Eurojusti president ja arutelu toimub kella veerand üheteistkümneni ja siis tuleb siia härra äh, Didier Reinders, justiitsvolinik. aga nüüd proua Pagasaur Tundua, aitäh teile! jah. see lähetus kulges äh, igati äh, meeldivalt. jah Eh, mida siis võiks mainida peateemadena. üldiselt eh, jäi minule mulje, et eh, meie töökorraldus oli seal vägagi ülevaatlik, saime kuulda mitmeid detailseid küsimusi, mulle jättis Eurojusti meeskond väga hea mulje, tegu oli väga dünaamilise, proaktiivse meeskonnaga. ja meile jäi ka meile mulje, et see meeskond otsib tõesti neid parimaid lahendusi Eurojusti töö korraldamiseks. seda eriti olukorras, kus eeskätt organiseeritud kuritegevus, aga ka muud kuritegevuse liigid on muutunud aina raskemini hallatavaks. nii et need äh, tõelised probleemid ja väljakutsed, millega Eurojust peab tegelema, on hoopis keerulisemad nüüd võrreldes varasemaga meile toodi ka mitmeid näiteid, meile näidati simulatsioone ja see kõik oli väga vahva. siinkohal rõhutan jällegi, et me räägime ikkagi väga keerulistest kuriteovormidest. meile räägiti ka Eurojusti nõuetest operatsioonide läbiviimisel, inimressurssidest, arvutitest, räägiti meile kõigest sellest, mis on äärmiselt olulised. seda just politsei ja justiitsalases koostöös. ja meie loomulikult tahaksime, et Eurojusti äh, vajalikud ressursid kasvaksid, aga siinkohal tuleb veel ära mainida ka see, et julgeolekuga tegelevate ametite seas paistis Eurojust silma just sellega, et nad rääkisid kõigest väga avameelselt. ja ma loodan, et tänases arvamuste vahetuses kuuleme sama ausat seisukohavõttu. nagu juba mainitud, siis me olime väga rahul päevakorraga, olime väga rahul sellega, kuidas Eurojust üritab võimalikult tõhusat tööd teha ja samuti rääkisime nendest võtmetähtsusega elementidest õigusalases koostöös, näiteks Euroopa vahistamismäärusest, uurimismäärusest. kõik need on väga olulised teemad just koostöö vallas. aga meeles tuleb pidada ka seda, et maailmas on uusi kuritegevusliike ja viimase kahekümne aasta jooksul on äh, ühiskond muutunud. Eurojust on äh, pidanud äh, siis kuritegevuse muutuva loomusega ka sammu pidama. viimase paari aasta jooksul on väljastatud üle üheksasaja Euroopa vahistamismääruse näiteks ja mis puudutab vastastikust usaldust, mis peab ju olema kõige aluseks, siis vajame harmoniseerimist eriti kui me räägime piiriülesest ja organiseeritud kuritegevusest. siis äh, ma nüüd üritan mitte väga pikalt sõna võtta, aga väga oluline on ikkagi äh, veel alla joonida ka seda, et äh, me ei tohi Euroopa prokuratuuri ähm, maadele siin ikkagi minna, sest et Eurojust ei ole selline föderalistlik amet nagu Euroopa prokuratuur. see puudutab ikkagi liikmesriikide pärusmaad, aga räägiti meile siis konkreetsetest juhtumitest, see oli äärmiselt äh, vajalik, sest et niimoodi saime me päriselt aru, milline see olukord praegu ikkagi Schengenis on. mis on need head, mis on need vead, aga räägiti ka äh, Ähm, siis negatiivsematest äh, aspektidest, mis äh, kuritegevust soodustavad. me tahame ju rohkem õiglust, vähem karistamist. räägiti erinevatest instrumentidest õigusalases koostöös, näiteks Euroopa vahistamismäärusest, Euroopa uurimismäärusest ja räägiti ka koostööst Euroopa prokuratuuri, selle uue instrumendiga, et sellest kõigest kuulsime väga palju. siis puudutati ka üsnagi tehnilisi küsimusi, mis äh, on seotud asjadega nagu süsteemid, digitaalsüsteemid, internet, seotud kõige sellega, mis võib väga kiiresti vananeda ja tuleb sammu pidada siis äh, nende kuritegevuse kasvamise arvudega, ühesõnaga meil on vaja rohkem ressursse. me vajame ka tehnilist äh, arengut selleks, et euro just äh, ei iganeks. sest et vastasel juhul ei oleks euro just tulevikus nii tõhus nagu praegu. aga loomulikult teie, härra president, olete siin täna meiega, nii et saame siis äh, teiega arvamusi vahetada ausal moel. aitäh, ma saan aru, et ka härra Vintse oli äh, lähetuses osaline, kui soovite midagi lisada, siis sõna on teil. jah, suur aitäh. võib-olla tõesti paari asja mainin ka omalt poolt, meie lähetus oli tõepoolest äh, tõeline meeskondlik jõupingutus kolleegidega tahaksime härra Hamrani ja kogu Eurojusti meeskonda tänada selle eest, et te meile nii ülevaatliku ja kasuliku tutvustuse Eurojusti tegevusest äh, tegite ja me olime tõesti äh, väga äh, vaimustunud sellest, kui palju juhtumeid te olete aidanud lahendada kuus tuhat viissada aastal kaks tuhat kaheksateist, samas kui Eurojustis töötab vaid umbes kolmsada inimest siis äh, suure mulje jättis äh, see, kui sujuv on äh, teie koostöö ja kui head süsteemid olete te üles ehitanud, mille abil liikmesriike abistada, siis Eurojusti ja teiste ametite koostööst räägiti ka siseasjade ja õiguskaitsealase koostöö vallas, siis kõik need ametid on julgeoleku ahelas äärmiselt olulised lülid ja Eurojust on siis selle lüli see, see viimane lüli selles ahelas, äh, tagades siis äh, sujuvat koostööd õigusalases äh, vallas. ja me teame, et Eurojust teeb ka Europoliga küberkuritegevuse, terrorismi, ähm, siis intellektuaalomandi ja muude teemade vallas tehakse koostööd ja siis Euroopa prokuratuuri puhul on ainus võib-olla kurb aspekt see, et need kaks ametit ei asu samas kohas sest et siis võiks see sünergia olla parem. aga ma leian siiski, et kõik need vajalikud kanalid, hoolimata sellest füüsilisest distantsist, on kahe ameti vahel siiski täiesti olemas. samas meile tundub, et selle kahe ameti vahel on teatud pädevused kattuvad, nii et võib-olla meie komisjon peab sellele küsimusele pöörama rohkem tähelepanu siis juhul, siis sel, sel ajal, kui Euroopa prokuratuur alustab tööd ja siis me saame mõlema ametiga võib-olla seda teemat arutada. nüüd koostöö see, kui palju on kolmandate riikidega tehtud koostööd, on vägagi äh, muljetavaldav, me teame, et kuritegevus ei peatu piiridel ja täpsemalt ka mitte Euroopa Liidu piiridel. nii et Eurojust äh, teeb väga palju tööd selleks, et oma rahvusvahelist äh, võrgustiku erikontaktpunktide abil ellu viia on väga oluline, sest et me teame, et aastal kaks tuhat kaheksateist on piiriülese kuritegevuse hulk kasvanud seitsmekümne viie protsendi võrra, nii et see on äärmiselt oluline kogu süsteemis. Ehm, siis ehm, tahaksime võib-olla, et Eurojust ehm, kommunikeeriks teatud asju paremini, sest et kui lahendatakse mingid rängad kuriteod, siis liikmesriigid võtavad kogu selle kuriteo lahendamise au enda peale, kuigi Eurojust tegelikult on panustanud sellesse väga palju ja laiem avalikkus peaks ju sellest äh, ka kuulma. sellest, kui oluline on ikkagi õiguskaitsealane koostöö. nii et selline dünaamilisem äh, koostöö ka parlamendiga on väga oluline. kusjuures amet ähm, saab meile ka kinnistel koosolekutel, näiteks libekomisjonil, rääkida kõrgetasemelistest äh, juhtumitest, mis on lahendatud. nüüd loomulikult eelarve on selline keeruline küsimus, me teame, et äh, julgeoleku vallas on äh, siis äh, Eurojust üks väike amet, aga kahetsusväärne on see, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vallas on Eurojusti eelarve kasvamas vaid üks protsent, kuigi juhtumite arv on kasvanud rohkem kui kümme protsenti nii et see on tõesti murettekitav, arvestades, et Euroopa sisejulgeolekut ohustavad äh, uued äh, kuriteoliigid, ähm, terrorism, küberkuritegevus, äh, siis rändajate üle piiri toimetamine, nii et mind väga huvitab härra Hamrani arvamus, kuidas me saaks selle eelarve küsimusi lahendada, nii et väga tore, et te siin olete, aitäh, et te meid vastu võtsite ja hea meelega jätkame koostööd. aitäh! No other... aitäh. aitäh, härra Vintse, kui lähetuse teised osalejad ei soovi midagi lisada, siis vaatame nüüd siia poodiumi poole ja Eurojusti president saab nüüd sõna, palun. sõna on teil. suur aitäh, härra esimees ja tere hommikust teile kõigile mina olen siin selleks, et äh, tänada teid ka teie toetuse eest äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve küsimuses. ja ma pean ütlema, et tänu äh, teie toetusele on meie finantsperspektiiv selleks aastaks igati paranenud. tahaksin ka Maitet ja Lorani tänada selle väga inspireeriva arutelu eest. olen nõus, meil oli väga tore koos, õppisime teilt väga palju ja loodame, et ka teie õppisite üht, üht koma teist meilt kõik, mida juba mainiti, võin sellele vaid alla kirjutada. ja võin eh, tõepoolest tulla teinegi kord libesse, et rääkida siin päris juhtumitest. et kui see teid huvitab, siis kahtlemata tegeleme selle küsimusega edasi. nüüd, mis puudutab seda lähetuse aruannet, siis paar kommentaari. teatud eh, väljakutseid mainiti siin või probleeme aga mina tahaksin äh, oma äh, ettekannet täna alustada natukene teisiti. ma leian, et liikmesriikide vaheline koostöö ei ole kunagi olnud nii hea kui praegu. nii hea ja nii intensiivne. nii et äh, need arvud, mis on teil juba teada, seda ainult tunnistavad ja kinnitavad. liikmesriigid teevad üha tihedamat koostööd ja kui äh, vaadata ajas tagasi kakskümmend aastat, siis ei olnud ei Euroopa vahistamismäärust ega uurimismäärust, ei olnud Eurojusti, ei olnud äh, ühiseid uurimisrühmu. et minu meelest liigume õiges suunas ehk siis äh, liigume eraldatusest koostööni. loomulikult on meil ka väljakutseid, aga meil on ka välja, väga palju edukaid näiteid tuua, seda ka tänu teie tööle mis puudutab nüüd juhtumeid, siis Eurojust äh, ähm, algatas eelmine aasta pea neli tuhat uut juhtumit, mis tähendab, et kokku on meil käsil umbes kaheksa tuhat juhtumit, eeskätt Euroopa Liidu liikmesriikidest. aga on siis kaasuseid ka kolmandatest riikidest. meie koordineerime liikmesriikide tegevust pea tuhande neljasaja suuremõõtmelise operatsiooni puhul, millest nelisada kolmkümmend, õigemini oleme korraldanud ka nelisada kolmkümmend koosolekut, kus siis prokurörid, uurijad saavad äh, kohtufaile ja toimikuid äh, omavahel vahetada ja arutada nendel teemadel. Nad peavad omavahel suhtlema selleks, et äh, ka kohtualluvuse probleeme lahendada, ehk siis, et kes peaks äh, kohut mõistma, millise juhtumi üle. samuti tuleb lahendada erikohtusüsteemidest tulenevaid probleeme. näiteks oleme arutanud äh, selliste teemade üle, et millal äh, oma operatsioone algatada teatud kuritegeliku võrgustiku vastu või millal kellegi kodusid näiteks läbi otsida, otsida meie tulemused on väga head, õigemini tegu on liikmesriikide tulemustega ja meie lihtsalt aitame teie kolleegidel nende tulemusteni jõuda. me oleme jõudnud kaheksasajas juhtumis kokkuleppele, kus kohtuprotsess toimuma peaks. me oleme arreteerinud üle kahe tuhande vahialuse ning äh, oleme väljastanud üle tuhande Euroopa vahistamismääruse ja uurimismääruse ning äh, õigusabitaotluse. tahaksin rõhutada ka ühiste uurimisrühmade olulisust, sest et äh, nemad mängivad võtmetähtsusega rolli piiriülese kuritegevuse vastases võitluses. kakssada seitsekümmend kaks uurimisrühma saadeti Eurojustist välja ja me ei toetanud neid ainult rahaliselt, aga ka äh, pakkusime neile tehnilist äh, ja muu külgset ekspertiisi. ja mina leian, et äh, see on tunnistus sellest, et õigusalane koostöö toimib. ja see näitab, et liikmesriigid äh, saavad väga palju ära teha taolise ameti abil. vaadates tulevikku, on äärmiselt oluline veel mõelda tulemustele väljakutsetele, neid on minu arvates kolm Eurojustile, esiteks üleilmastumine, sest et äh, piirid hägustuvad, eriti mis puudutab äh, tõendite kogumist ja tõendite kogumisvajadust. siis äh, loomulikult digitaliseerumine hakkab meile suuri probleeme tekitama, sest et kui me peame digitaalseid tõendeid vahetama, siis vahel on need andmemahud nii suured, aga meil ei ole äh, neid turvalisi kanaleid, äh, mille abil, et äh, tõendeid, nii mahukaid tõendeid vahetada. me oleme algatanud ka siis digitaalse kriminaalõiguse algatuse just sellele mõeldes. ja kolmas väljakutse, mis puudutab kõiki Euroopa Liidu ameteid, agentuure, institutsioone, see on raha, ressursid aga meie tahame ikkagi äh, olla ju teie silmis äh, usaldusväärsed, vastutustundlikud, me oleme teinud äh, palju juba ära, me oleme reforminud oma asutust, et olla tõhusamad ja selleks, et ressursse jaotada suureneva koormuse raames, nii et omalt poolt tahaksin teid väga tänada ja juba ootan teie küsimusi, aitäh! suur tänu selle tutvustuse eest Eurojusti poolt! mul oleks ainult hea meel, kui Euroopa Parlamendi liikmed paremini suudaksid äh, suhelda avalikkusega, Euroopa kodanikega, et kodanikud ka teaksid sellest, millised on meie väljakutsed ning mida me selle instrumendi abil saame teha. selleks, et äh, kriminaalasjades justiitskoostööd edendada me ainult ei konfiskeeri varasid, vaid tegeleme ka vahistamisega, meil on ka Euroopa vahistamismäärus. me tegeleme sellega, pöörame sellele tähelepanu. see on üks osa meie tööst. ja selle abil me oleme oma väljakutsete kõrgusel. nüüd saavad sõna meie komisjoni liikmed ning äh, mul oleks lihtsalt väga hea meel, kui Euroopa kodanikud teaksid paremini sellest, mida tehakse ning meie kohustus on anda teada neile, et see süsteem on jalul ning toimib. aga nüüd, kes soovib sõna, andke, andke käega märku. Te olete teretulnud kommenteerima Eurojasti esindajate sõnavõtte. härra Peters, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin Euro-Eesti presidenti tänada. tegemist on väga olulise institutsiooniga ning me peame rohkem levitama teavet selle kohta, mida Eurojust juba aastaid teeb. väga suur töö on see tahaksin rääkida andmete kasutamisest tõendid, tõendusmaterjalina. ma saan aru, et andmeid saab kasutada kahe mudeli põhiselt ehm, lähtuvalt sellest, kas andmete kasutamine on keelatud või mitte. Ehm, ma tahaksin teada, mis on asjade seis selles arutelus ja teine asi, millest tahtsin rääkida, oli see, et me teame, et Eurojust ehm, peab oma tööd tegema, aga igasuguseks tööks on vaja eelarvet, nii nagu ikka. ja me peame leidma õige tasakaalu Frontexi ja näiteks äh, Eurojusti eelarvete vahel. mida teie sellest arvate? aitäh! suur tänu! proua Sippel, palun! suur tänu! aitäh teile selle ettekande eest, mul on hea meel kuulda, et Eurojusti kasutamine äh, ning koostöö erinevate ametivõimude vahel on viimastel aastatel paranenud. see on hea sõnum, aga teisest küljest kuuleme ikka ja jälle, et koostöö jätab soovida või koostööd ei tehta piisavalt, sellepärast et inimesed, kes töötavad erinevates ametites, piiri ametites ei tea, mida see koostöö tähendab ja mida on vaja kas see tähendab seda, et meil on vaja rohkem koolitust meie liikmesriikides erinevates ametites ja kas teil on mõtteid selle kohta, kuidas seda tagada, et kõik teaksid, millised vahendid meil on, kuidas neid kasutada? ning et ka kõik koostöövormid oleksid kõigile tuttavad. lisaks sellele tahaksin pöörduda tagasi ühe viimase märkuse juurde, millest rääkisite oma sõnavõtus, nimelt tõendid ning andmete maht Te rääkisite, et mõnikord ei ole ka turvalisi kanaleid. võib-olla räägiksite natuke täpsemalt, kus, mis valdkondades nendest turvalistest kanalitest puudu jääb, kas liikmesriikides, Europolis või kuskil mujal ja kuidas on võimalik sellisest raskusest üle saada? suur tänu! ka mina tahaksin tänada, ütleb härra Tudoratši. minu küsimus on sarnane eelkõnelejate küsimustega meil on oma arutelu e-tõendite ja terroristliku sisu kohta internetis ja enne seda, kui teie siia tulite, just rääkisime uurimistest ning, ning rääkisime sellest samast kontekstist. Teil on oma praktilised kogemused, võib-olla räägiksite natuke sellest, miks teie arvates on piiriülesed tööriistad, mida oleks vaja? mida on vaja prokuröridel, uurijatel selleks, et neil oleks juurdepääs nendele andmetele, mida neil on kriminaaluurimisega seoses vaja. ning äh, milline on teie arvates äh, nende teemade puhul läbirääkimiste tulevik? ja kas me praegusel hetkel äh, seoses uurimismenetlusega teeme seda, mida me peaksime tegema? austatud kolleeg Kinitši, palun. suur aitäh aitäh, härra esimees ja tahaksin tänada ka härra Hamrani selle eest, et te üldse olete täna siin meiega ja selle eest, mida Eurosust üldse teeb, millist suurepärast koostööd liikmesriikide õiguskaitseasutustega ja mind huvitaks eh, see, et eh, kogu see koostöö jätkuks eh, suurepärasel moel. tänan ka kolleege, kes missioonil käisid, aitäh selle läheduse aruande eest mul on ka paar küsimust äh, härra Hamranile. esiteks, ähm, ma saan aru, et äh, töö ja koostöö täpsemalt äh, liikmesriikide vahel võiks alati olla tõhusam, sest et me teame, et kuritegevus ja eriti organiseeritud kuritegevus on keeruline kuritegevuse liik ja nagu kolleeg Äh, juba ka mainis ja te ise ka ütlesite, siis me vajame mingit ähm, paremat äh, lähenemist selles küsimuses, me vajame mingit paremat äh, üle-euroopalist lähenemist organiseeritud kuritegevusele. ja siis on mul üks küsimus, mis võib-olla on pisut ähm, spetsiifilisem. Te mainisite siin libekomisjonis neid väljakutseid, mis ka Euroopa prokuratuuri ees seisavad kolmandate riikide äh, ka koostööd tehes ja see on muidugi väga oluline teema, mis ei puuduta ainult finantskuritegevust, mis kahjustab Euroopa Liitu, aga ka terrorismi vallas on see oluline teema ja üleüldse piiriülese kuritegevuse küsimuses. Teil on Eurojusti presidendina ju palju kogemust. Te teete koostööd rohkem kui viiekümne riigiga üle maailma. kuidas selle probleemiga siis toime tulla? näiteks äh, Äh, maffiavastane prokurör käis siin meil hiljuti libes Itaaliast ja tema äh, rääkis sellest, äh, kuidas Itaalias on teatavad ametnikud pandud paika, kes koordineerivad näiteks terrorismivastast tegevust Nigeeria ja Itaalia riikide ja kohtute vahel, nii et võib-olla see oleks üks äh, lahendus, ehk et meil on siis mingi selline koordineeriv ametnik äh, meie ja kolmandate asu-, äh, riikide vahel. ja siis võib-olla juba kolleeg Paga Saur-Tundua mainis seda, teie ka tegelikult rõhutasite, et Eurojust teeb väga palju ära, aga selleks on ju vaja ka piisavaid vahendeid see parlament toetab teid kahtlemata, aitäh! senor Sarsalejos kolleeg Salha Lehjos. suur tänu, lugupeetud esimees. äärmiselt äh, positiivne on kuulda selliseid sõnavõtte meie kolleegidelt äh, sellised kuulamised äh, ja Eurojusti president, kes räägib justiitsvaldkonna koostööst, on sellised positiivset meeleolu tekitavad sõnavõtud ja kui ma vaatan seda, ma olen selge, minu jaoks on selge, et organiseeritud kuritegevuse vastu saame võidelda ainult ühel moel, tugevdades piiriülest koostööd ja piiriülese koostöö instrumente. Eurojust on väga oluline ning väärtuslik instrument Euroopa Liidu jaoks ja seda ei kasutata tõenäoliselt nii palju, kui võiks. nii et me näeme nüüd praegu, kui tõhus on tegelikult lähtudes nendest andmetest, mille teie esitasite ning me peaksime andma endast parima selleks, et me kasutaksime ära Eurojusti täielikku potentsiaali. ja et me parandaksime koostööd. see loomulikult äh, tugineb ennekõike usaldusele, see koostöö. ma mõistan, et me seisame silmitsi mõningate väljakutsetega, nii nagu Eurojusti esindajad ka rääkisid, ja kuulasin äärmiselt hoolikalt teie sõnavõttu, me peame arvesse võtma neid asjaolusid, tegemist on väga omavahel vägagi tihedalt seotud valdkondadega, digitaliseerimine, üleilmastumine ja nii edasi ja nii edasi. Need väljakutsed millega tuleb tulevikus tegeleda. ma tahtsin nendega seoses küsida, et võib-olla Eurojusti president räägib meile natukene sellest, kas kuidas on puudu ühtlustamisest nii kriminaalasjades kui ka menetluslikes valdkondades erinevate kohtualluvuste vahel Euroopas ja kuidas me peaksime selle ühtlustamisega kuidagi pihta hakkama ja kas me saaksime seda protsessi kuidagi kiirendada. suur tänu lugupeetud esimees, äh, ütleb kolleeg Osmani. ma käisin teid äh, teie külas mõned nädalad tagasi ja see oli väga muljetavaldav visiit, äh, olen täiesti nõus meie esimehega, et me peame omalt poolt kandma hoolt selle eest, et, et see sõnum jõuaks ka meie kodanikeni härra Hamran mainis kolme väljakutset ja ma tean, et ametitel on alati väga raske rääkida rahast ja ressurssidest. see on ka üks väljakutse teile. aga ma annan tahaksin, et te räägiksite siiski natuke ka sellest, suunaksite pilgu tulevikku ähm, seoses piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega meie tegevus peab olema kestlik ka tulevikus, mitte nii, et te peate kogu aeg küsima ja paluma täiendavaid vahendeid. ja kui me vaatame, kuidas Europoli eelarve suureneb ja Euroopa prokuratuuriga eeldatakse samuti koostööd ja ma tahaksin anda teile võimaluse siis praegu omalt poolt oma sõnum meie, meile kõigile saata. proua Intvelt, ka teie tõstsite käe, palun. aitäh, esimees, aitäh, härra Hamran, teie ettekande eest mul on üks äh, märkus, üks äh, küsimus. natukene samas äh, suunas on esimene minu märkustest. nimelt, milliseid ressursse teil vaja on, loomulikult meie koda toetab teid, aga võib-olla võiksite ise natukene täpselt rääkida, milline on teie eelarvemehhanism. kui ma õigesti aru saan, siis Eurojustil on eraldi eelarverida ja sellest ei ole, ma arvan, eriti abi ja minu teine küsimus teile, et kas võiksite rääkida natukene seda, sellest arengust, mida oleme märganud mõningates liikmesriikides, kus äh, valitsused üha rohkem tahavad oma võimu alla nii kohtuvõimu kui ka prokuratuuri haarata. kas see tendents valmistab teile muret? aitäh! rohkem äh, käsi, sõnasoovijate käsi ei ole märgata, aga nagu näete, härra Hamran, äh, teid toetatakse ah,. Teie siiski soovite sõna, tehke siis palun lühidalt, ennem kui ma andsin, äh, annan sõna uuesti meie külalistele. jah aitäh, ma teen lühidalt, suur tänu teile selle ettekande eest, teie töö on väga tähtis ja tore on see, kui me kõik saame edasi saata häid sõnumeid ja kui me tahame õiglust Euroopas, siis meil on vaja rohkem Euroopa tasandi koostööd, tugevatumat koostööd ja tugevamaid Euroopa Liidu institutsioone. see ei ole mitte ainult Euroopa Parlamendi ülesanne, vaid see on oluline ülesanne ka liikmesriikide ametivõimudele, asjakohastele ametivõimudele. Eurojustil on vaja tugevaid eestvõitlejaid ka liikmesriikides aga paar märkust ka minu poolt. kõigepealt, eelmise aasta detsembris Eurojust institutsioonina tegi läbi väikese ülemineku, muutusid rohkem alaliseks Haagi institutsiooniks ja liikmesriikide esindajad peavad olema alaliselt kohal. mida see teie jaoks tähendab, kuidas see mõjutab teie töökultuuri, kui sujuv oli see üleminek? ja minu teine kommentaar puudutab koostööd teiste Euroopa ametitega. kas võiksite natukene sellest rääkida, iseäranis koostööst Europoliga? ja veel üks oluline küsimus, eelarve. kuidas teie töö peaks jagunema tulevikus ning kuidas kulgeb koostöö Euroopa prokuratuuriga? aitäh, härra Piltšik. Äh, nagu nägite, härra Hamran, iga kord, kui tulete siia ettekandeid tegema meie kodanikuvabaduste komisjoni, siis äh, toetavad meie kolleegid teid äh, ja see on iseenesestmõistetav. sellel on ka põhjust aga meie järgmine päevakorrapunkt on plaanis kell kümme viisteist ja volinik Randers on juba kohal, teil on siis alla kümne minuti, et meile vastata nendele väga konkreetsetele küsimustele, palun, mis teile esitati seoses Eurojusti pädevustega ja Eurojusti tööga. palun. suur tänu. aitäh teile kõikide küsimuste eest ja ma tunnen muret, kui ma pean siin oma voliniku ees kõnelema, jah. see on ka mulle väljakutseks. kõigepealt esimene küsimus, mis puudutas, see oli härra Peetersi küsimus, mis puudutas tõendite vastavust ning kasutatavust. Need, kes ei tunne neid kahte kontseptsiooni, siis meil on kaks täiesti erinevat kontseptsiooni seoses tõendite esitamisega ja nende tõendite esitamise kõlbulikkusega ainult see, mis on äh, seadusega põhjendatud, on äh, esitamiskõlbulik, aga mida seaduses ei ole märgitud, ei saa kasutada tõendusmaterjalina. siis meil on äh, teine riikide rühm, nagu näiteks Skandinaavia riigid, kus kõik on esitamiskõlbulik, kui, kuni see ei ole seadusega keelatud ja need äh, kaks kontseptsiooni lähevad mõnikord vastuollu, seetõttu on väga oluline dialoog prokuröri, prokuratuuri, kohtuvõimu erinevate organite vahel, kõikide nende erinevustega saab toime tulla, kui on vastastikust mõistmist ning Eurojusti roll on koordineerida neid koosolekuid, koordineerida seda koostööd ja ma ei arva, et see, ma ei arva, et selle pärast peaks väga palju muret tundma ma tean, et Euroopa Komisjon plaanib selle küsimusega tegeleda, seda uurida ja meie oleme omalt poolt valmis ka abikätt ulatama. mis puudutab eelarvet ja iseäranis mitmeaastast finantsraamistikku, siis on äh, vahendid meile üsnagi väikesed praegusel hetkel, tunneme muret, sellepärast et näeme, et meie juhtumite arv muudkui kasvab ja kasvab iga aastaga ja seda kahe numbri koha võrra tavaliselt. Äh, seitsmeteist, seitseteist protsenti kasvas meie töö, meie juhtumite arv äh, aga eelarveorganid ei soovi meile eriti palju vahendeid anda, kuid usume omalt poolt siiski, et jällegi dialoog Euroopa Komisjoniga on oluline, dialoog Euroopa Liidu liikmesriikide ning Euroopa Parlamendiga. seletame kõigile, mida meie teeme ning miks on oluline, et me muudame mitmeaastast finantsraamistikku ning kohendame neid vahendeid, mis meile on eraldatud, selleks et tähelepanu keskmesse tuleks ka õigusalane koostöö, mitte ainult õiguskaitseasutuste vaheline koostöö proua Sippel küsis äh, koolituse kohta. ma ütlesin omal ajal, et parim edendustöö, äh, proua Sippel. Äh, härra Hamren räägib teiega, vastab teie küsimustele praegu mm. -hmm. suur tänu, vabandust, proua Sippel. ma ei pannud tähele, et te parasjagu ähm, arutate teistega, nii et lihtsalt vastasin küsimustele üksteise järel. ühesõnaga, mis on, äh, mis puudutab koolitust, siis äh, ma arvan, et kõige parem viis meie lisandväärtust äh, välja tuua on see, et kui prokuratuurid näevad, et me aitame neid, et meist on kasu. aga nad peavad samas teadma, millised on meie pädevused ning mis on Europoli ja Eurojusti vahe ma arvan, et mina olen alati tahtnud rohkem vahendeid Sipolile ja, ja nii edasi, sellepärast et nende roll on oluline. mis puudutab äh, turvalisu kanaleid, siis meil on oma äh, online võrgustik, aga praegu ei ole Eurojusti jaoks ja justiitsvaldkondade jaoks samasugust võrgustikku välja toodetud nagu õiguskaitseasutustele. me tahaksime samuti kasutada olemasolevat tehnoloogiat ning lahendusi, mis on selleks, et edendada koostööd Äh, meie vahel. ka CNA võrgustik ei suuda suuri faile ja edas-, edastada ja sellepärast tunnevad ka õiguskaitseasutused muljet. Europol töötab äh, uue võrgustiku kallal praegusel hetkel, aga raha ja vahendid on siin öö, äh, otsustava tähtsusega. siis veel üks küsimus, millistest töövahenditest on veel puudu? ma arvan, et viimase kümne aasta jooksul oleme välja töötanud väga hea õiguslike vahendite paketi ning öö, äh, ma arvan, et see pakett on üsna täiuslik. ma ei äh, saa teile täna rääkida ühestki instrumendist, mis, millest meil on puudu seoses õigusalase koostööga ja otse vastupidi, ma leian, et meil on liiga palju instrumente praegu ja ma arvan, et me oleme jõudnud sellisesse faasi, kus me peaksime pigem konsolideerima ning lihtsustama ning äh, mõtleme ka erinevate õigusvahendite rakendamisele liikmesriikides. ja meie kogemused näitavad, et erinevad liikmesriigid äh, rakendavad erinevaid Euroopa instrumente erinevalt mis puudutab koostööd kolmandate riikidega ja äh, EPO-t, siis see küsimus on väga hea. kui ma olin, äh, õppisin juurat mõned aastad tagasi, siis mulle öeldi, et rahvusvahelises õiguses on kaks teemat, äh, riigid ja siis rahvusvahelised organisatsioonid. EPO ei ole üheski justiitsalase koostöökonventsioonis praegu selle kallal tehakse tööd ning on ettepanekuid, kuidas selle teemaga tegeleda. üks ettepanekutest on selline, et liikmesriigid teatavad Euroopa prokuratuurile oma pädevatest asutustest suurte kuritegude ning kümne miljoni euroste käibemaksupettuste uurimiseks aga küsimus on selles, et kuidas kolmandad riigid sellesse suhtuvad. meie võime küll asju välja kuulutada, kuid kas kolmandad riigid selle ka vastu võtavad, seda näitab ainult aeg. jah, see on murettekitav valdkond ja praegu tegelikult keegi ei tea, kuidas kolmandad riigid hakkavad reageerima sellele, sellele üsna ebatavalisele kontseptsioonile, sellepärast et EPPO on esimene samm föderatiivmudeli suunas, aga Euroopa Liit ei ole tegelikult föderatiivne liit nii et äh, see on kindlasti teema, millega tulevikus tuleb tegeleda. mis puudutab koostööd kolmandate riikidega ning äh, koostööd liikmesriikidega, siis äh, see on meie jaoks prioriteet. üha rohkem tekib, kasvab vajadus tõendeid koguda ning rahvusvahelist vahistamismäärust kasutada kolmandates riikides, seetõttu selleks, et parandada koostööd kolmandate äh, riikidega, ei ole meil mitte ainult kontaktpunkte vaja viiekümne kahes äh, kolmandas riigis, vaid meil on vaja rohkem koostööd, et see koostöö ei oleks mitte ainult ad hoc baasil, vaid oleks süsteemne ning tugev. mis puudutab äh, ühtlustamise puudumist ähm, menetlusõiguses ning uurimisõiguses, siis äh, ma olen äh, seisukohal, et kuna meil on, seisukohal, et kuna meil on sellised institutsioonid nagu Eurojust ning äh, meie valdkonna asjatundjate vahel toimub koostööd, tuleme me toime õigusloomeliste erinevustega. ma olen seisukohal, et liiga palju ühtlustamist on kahjulik ja ma arvan, et liikmesriigid peaksid oma õigusliku kultuurilise identi-, õiguskultuurilise identiteedi alal hoidma, me peaksime lähtuma ainult mõningatest koostööpõhimõtetest ning ma arvan, et me oleme siin täiesti õigel teel tänu Eurojustile on erinevad õigussüsteemides võimalus, võimalikud, sellepärast läbi dialoogi suudame me ületada need erinevused. mis puudutab härra Piltšiki küsimust, äh, siis ähm, see äh, üleminek uuele süsteemile, uus alusmäärus on meie jaoks uus tähistasime seda detsembri alguses ja praegu on veel liiga vara öelda, kuidas täpselt see meie tööd mõjutab. aga minu meelest on vägagi teretulnud see, et need liikmesriigid, kelle prioriteedid olid ennem teistsugused, on nüüd Eurojustis samuti osalevad meie koostöös ning meil on ka komisjoni esindajad meie nõukogus ning see on väga hea, lootustandev areng meie arengus. me loodame, et see areng jätkub positiivses suunas. ja kaks-kolm küsimust äh, puudutasid ka mitmeaastast finantsraamistikku ning seda, miks me ei ole rahul mitmeaastase finantsraamistikuga ning miks äh, me arvame, et meie eelarvet tuleks tugevdada kõigepealt üha rohkem saadetakse Eurojustile juhtumeid, meie poole pöördutakse rohkem, meilt, meile esitatakse rohkem finantsabitaotlusi liikmesriikides, sellepärast et piiriüleste juhtumite no, käsitlemine on kallis, tuleb tõlkida, tuleb reisida, tuleb äh, lõimida ja nii edasi ja nii edasi, liikmesriikide asjakohased eelarved ei ole sobivad suurte juhtumite uurimiseks siis samuti keerulisuse kasv, üha rohkem on selliseid mitmepoolseid juhtumeid, millega Eurojusti poole pöördutakse ning äh, õigusraamistik muutub üha keerulisemaks, selleks on vaja dialoogi ning meie usume, et ühiste uurimismeeskondade ning koordineerimiskoostööde, koosolekute ning tõhusa koostöö kaudu me peaksime saama jätkata selle toetuse pakkumist, mida me praegu pakume teistele ja heaks uudiseks on see, et ka Euroopa Komisjon toetab meie lähenemisviigi ning loodame, et me saame eelarvele täiendust juurde. ja aitäh ka teile teie toetuse eest. aitäh, härra Hamral. me kõik äh, hindame kõrgelt seda võimalust, et äh, teie Eurojusti viimase arenguga meid kurssi viivad ning äh, me tervitame, et Eurojust äh, oma potentsiaali ellu rakendab, äh, iseäranis Euroopa Liidu aluslepingu artiklist kaheksakümmend kuus lähtuvalt, sellest artiklist lähtuvalt peab ka EPPO puhul kasutama Eurojusti kogemusi ning ekspertteadmisi ning loodame, et tulevikus näeme teid rohkem. aitäh! We wave Mr Hamran goodbye lehvitame siis härra Hamranile eh, ja tervitame poodiumil eh, volinik Randersi. palun, tere tulemast! Yes, this is the point in the order ja nüüd siis jõuame päevakorrapunkti number kümme juurde, eh, ehk siis struktureeritud dialoog eh, meie eh, komis-, Euroopa Komisjoni ning Didier Reindersiga, kes on õigusasjade volinik. Teil on nüüd võimalus viia meid kurssi oma portfelli teemaga, viimase arenguga õigusriigi põhimõte, andmekaitse, justiitsvaldkonna koostöö peamiselt äh, kriminaalasjades äh, on teie valdkonnaks äh, ning räägite siis ka ülejäänud teemadest teie asjakohases portfellis. seejärel saavad sõna koordinaatorid ning seejärel saavad ka ülejäänud liikmed sõna, kui nad soovivad millelegi tähelepanu juhtida, selleks andke märku, et soovite sõna, paneme kõik kirja, kuid pidage meeles, et meil on selle päevakorrapunkti käsitlemiseks kuni kella üksteist neljakümne viiene, sellepärast et siis tuleb meile külla Horvaatia eesistuja, kes tutvustab meile oma tegevuskava oma eesistumise ajal ja palun, volinik Reinders, teil on sõna. suur tänu, mul on suur rõõm taas esineda siin äh, Kodanikuvabaduste komisjoni ees, oleme rääkinud väga palju erinevatest olukordadest erinevates liikmesriikides, õigusriigi põhimõttest erinevates liikmesriikides ja ma tahaksin võib-olla natukene laiemalt rääkida oma portfellist ja sidemetest teie komisjoniga. mul on hea meel tervitada teiega rääkida äh, ning teiega rääkida oma portfelli erinevatest teemadest. minu eesmärgiks on teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ning Kodanikuvabaduste Komisjoniga, ütlesin seda tegelikult ka oktoobri alguses, kui olin kuulamisel ja ja mulle anti siis Euroopa Parlamendi poolt võimalus teiega seda koostööd teha. oleme õigusriigi põhimõttest rääkinud teiega korduvalt, tegemist on demokraatia ühe alustalaga, äh, põhiõiguste ühe eeltingimusega, aga õigusriigi põhimõte on oluline ka selleks, et Euroopa Liidu õigust rakendatakse äh, tõhusalt, et meil oleks vastastikune usaldus, et meie ühisturg äh, oleks jalul ning et ka meie keskkond püsiks terve. meil on vaja kõikehõlmavat õigusriigi mehhanismi president von der Leyen andis mulle ülesandeks komisjoni tööd selles valdkonnas juhtida ning äh, kooskõlastada aastaaruande koostamist. Äh, komisjoni äh, iga-aastane õigusriigi aruanne hõlmab õigusriigi kõiki mõõtmeid, iseäranis süsteemilis-, süsteemsete õiguste õiguse rakendamist, siis sõltumatute kohtute tegevus, samuti äh, võimude lahususe mitteaustamise küsimus, liikmesriikide võimekus korruptsioonivastases võitluses ning juhul, kui on Euroopa Liidu õiguse äh, rakendamisega probleeme, siis ka tuleb rääkida kindlasti ka meediapluralismist. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruand-, oma raportis soovis äh, Euroopa Parlament räägiksime laienevatest teemadest ja ma saan aru, et Kodanikuvabaduste komisjon tahab koostada algatusraporti selle kohta sel aastal. aga kõigepealt räägiksin siis selle aasta, äh, aastaaruandest. ma loodan, et Euroopa Parlament ning nõukogu äh, jätkavad tööst selles valdkonnas. me pidime alustama mitteametliku äh, institutsioonide vahelist dialoogi sellega, et, et seda menetlust ühiselt üles ehitada. teha seda kaasavalt ning konstruktiivselt. algatan selle menetluse ning äh, jään lootma teie toetusele. see protsess äh, aitab meil äh, oma dialoogi süvendada ning teha koostööd ka liikmesriikide parlamentidega, ma loodan, et koos teiega saame parlamentidevahelist koostööd õigusriigi küsimustes tugevdada austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tahaksin rõhutada, et arutelud uue õigusriigi mehhanismi üle ei peaks meie tähelepanu viima nendelt väljakutsetelt, mis meil on õigusriigi põhimõttega seoses mõningates liikmesriikides. hiljuti rääkisime nii siin kodanikuvabaduste komisjonis kui ka täiskogul Poola, Ungari, Malta juhtumitest, seetõttu ma ei hakkaks kordama üle seda, mida olen juba varem nende kohta öelnud. aga nüüd räägime ühest olulisest teemast, mis võimaldab meie õigussüsteemidel läbi viia õigeaegseid uurimisi ning kurjategijad kohtu ette tuua. tahaksin rääkida e-tõendite määrusest ning direktiivist. ma tervitan, et komisjon on teinud, teie komisjon on no, nii mõndagi teinud, et e-tõendite ettepaneku osas oma seisukoht välja kujundada. kuid äh, Euroopa Komisjon ei tea, millised on järgmised sammud parlamendis ning milline on täpne ajakava Euroopa Parlamendis. ma mõistan erinevate fraktsioonide seisukohti ja muudatusettepanekuid, ma saan aru, et seal on mitmeid erinevusi ja minu äh, erinevad osakonnad on valmis analüüsima üheskoos teiega erinevate alternatiivide praktilist mõju. selle valdkonna töötajad vajavad seda vahendit kiiresti, võimalikult kiiresti ning ma olen valmis, et paljud on valmis teie arutellu ka oma panuse andma. endiselt seistakse silmitsi raskustega elektrooniliste tõendite saamisega seoses ja neid raskusi ei saa lahendada piisavalt praeguste instrumentide ning menetluste kaudu. Need ei vasta digitaalmaailma vajadustele. elektroonilised tõendid on äh, oma olemuselt erilised ning vajavad ka erilisi lahendusi. nagu te võib-olla juba teate, kakskümmend seitse kõrgetasemelist prokuröri kolmeteistkümnest liikmesriigist on äh, kirjutanud avaliku kirja, kus nad on välja toonud põhju, põhjendused, miks neil on vaja e-tõendite alast õigusakti. ma olen veendunud, et meie eesmärk on kõigil sama. seetõttu tehkem koostööd, et jõuda lahenduseni, mis oleks tasakaalustatud ja hea. kuriteo ohvrid peavad teadma, et internet ei ole karistamatuse paradiis minu ülesandeks on tõesti ohvrite õiguste tugevdamine, meil on küll õigusaktid paigas, aga siiski kõik ohvrid ei saa äh, olla kindlad selles, et nende õigusi austatakse. seetõttu ma tahaksin, et meil oleks Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümne neljanda aasta strateegia ohvrite õiguste kohta, mis oleks äh, meie aluseks horisontaalsetele tegevustele äh, ning aitaks Euroopa Liidus ohvrite jalgealust tugevdada selles strateegias peaksid olema ettepanekud konkreetsete tegevuste kohta, et tugevdada koostööd, koordineerimist, tagada parem kaitse kõige haavatavamatele ohvritele, et soodustada ohvrite juurdepääsu kompensatsioonile. see strateegia, sellel strateegial peaks olema ka välismõõde ning aitama tagada meie kodanikele, kes on kolmandates riikides ohvriks sattunud, parema kaitse ning see peaks aitama edendada meie väärtusi kogu maailmas veel üheks äh, oluliseks äh, prioriteediks minu jaoks on Euroopa prokuratuur. ja mina tahaksin toetada äh, Euro Euroopa prokuröri, et EPPO saaks oma töö alustada enne selle aasta lõppu. ja ma loodan, et kolleegium võetakse vastu, see on oluline. EPPO töö alguse seisukohast. EPPO peab tegema äh, tööd erinevate õigusraamistikega, äh, liikmesriikide õigussüsteemidega ja seetõttu on oluline, et äh, menetlusõiguste osas toimub teatav ühtlustamine. minu ülesandeks on praegusel hetkel tagada Euroopa Liidu õiguse õige jõustamine komisjon on avaldanud ka menetlusõiguste direktiivi kohta oma aruandeid ja selle aruande järeldused näitasid, et endiselt on raskusi direktiivi oluliste sätetega. me jätkame oma tööd, jätkame oma pingutusi koos sidusrühmadega, liikmesriikide äh, institutsioonide ning kodanikuühiskonna esindajatega selleks, et tagada, et direktiivi poolt sätestatud õigused oleksid ka igapäevaelus reaalsed õigused, olgu see siis äh, politseijaoskondades või kohtusaalides. me koostame kõikehõlmava äh, rakendusaruande Euroopa vahistamismääruse kohta, mida avaldame kahe tuhande kahekümne aasta keskes, keskel ning äh, ootan ka Euroopa Parlamendi asjakohast raportit, mis täiendab Euroopa Komisjoni raportit. ja selles keskendutakse siis peamiselt puudujääkidele vahistamismääruse praktilises rakendamises, mina kindlasti analüüsin põhjalikult Euroopa Parlamendi seisukohti äh, ning olen valmis äh, tööd sellest lähtuvalt jätkama. aluslepingute kaitsjana ei äh, kõhkle Euroopa Komisjon äh, Euroopa Liidu õiguse jõustamisel ning oleme valmis ka vajadusel rikkumismenetlusi rakendama. selge on see, et andmekaitse õigusvaldkonnas Euroopa Komisjon juba tõi kaks liikmesriiki kohtu ette ning nõudis õiguskaitseorganite andmekaitse direktiivi rikka seotud rikkumiste osas kompensatsiooni. meil on veel plaanis rikkumismenetlused teiste äh, kahe teise liikmesriigiga. mis puudutab äh, andmekaitse üldmäärust, siis me peame tegema koostööd liikmesriikide äh, ametivõimude ning Andmekaitse Nõukoguga, et tagada ühtlane rakendamine andmekaitse üldmääruse äh, osas iseäranis, mis puudutab äh, rahvusvahelisi andmete ülekandmisi ning äh, koostööd andmekaitseorganite vahel. selles valdkonnas avaldame oma suunised hiljem. ja andmekaitseorganid, meie mitmepoolsed töörühmad, oleme nendega koostööd teinud, ootame ka Euroopa Parlamendi panust. Euroopa Komisjon viib lõpuni äh, läbivaatamist, äh, mille algatas eelmine Euroopa Komisjoni kolleegium ning vaatab, milliste, äh, milliste algatuste puhul tuleks uuendusi sisse viia kuus uute andmekaitse õigusaktidega. meie uued andmekaitse õigusaktid on eeskujuks kogu maailmale mul on väga hea meel, et Lõuna-Korea parlamentki sel kuul võttis vastu seaduse, mis tugevdab äh, Korea äh, sõltumatu andmekaitseorgani volitusi. nagu te teate, sõltumatu järelevalveorgan, kellel on ka täidesaatvad tõhusad äh, õigused, on piisavusotsuste puhul otsustava tähtsusega. see õigusloomeline muutus on oluline ja teeme oma, teeme praegusel hetkel koostööd Korea partneritega, et leida lahendusi veel mõningate erinevuste küsimuses meie erinev, meie süsteemide vahel, kuid ootame piisavusotsuse vastuvõtmist lähikuudel. enne kui võtan otsad kokku, paar sõna ka komisjoni töö kohta, tehis intellekti kohta iseäranis äh, tahaksin rääkida sellest, kuidas tehisintellekt on seotud põhiõigustega. andmekaitseõigus ning äh, teisene õigus äh, kaitseb, teised õigusaktid kaitsevad meie põhiõigusi. aga Euroopa Liidu põhiõiguste aki tõhusus seisab silmitsi raskustega seoses mõningate tehisintellekti rakendustega me peame seetõttu tagama, et riiklikud ametivõimud suudaksid oma järelevalvevolitusi rakendada lähtuvalt neile antud ametiülesannetest. mida vähem inimesed äh, saavad ähm, teostada järelevalvet ah, tehisintellekti rakenduste kohta, seda rohkem äh, peab olema tagatud äh, kaitsesüsteemid, seda rohkem tuleb tagada eelneva, seda põhjalikum peab olema eelnev kontroll, et meie põhiõigused ei satuks ohtu. meie ühised põhiväärtused on meie konkurentsieelisteks ajal, kui usaldusväärsus on oluline kui räägitakse uue tehnoloogia kasutamisest ning äh, vastuvõtmisest. meil on vaja uuendustegevust, õiget sorti uuendustegevust. üheksateistkümnendal veebruaril kavatseb komisjon avaldada valge raamatu, mis äh, kirjeldab äh, tehisintellekti õigusraamistiku arenguid tulevikus. selle eesmärgiks on tagada see, et tehisintellekti arendatakse lähtuvalt Euroopa väärtustest ning põhimõtetest ning jõus olevat Euroopa õigust silmas pidades. selleks, et äh, tehisintellekti arengut äh, digitaalsel ühtsel turul äh, edendada ning pakkuda selget õigusraamistikku, on see asjakohane. valge raamatu avaldamisele järgneb avalik konsulteerimine ning ma loodan, et see minu tänane sissejuhatav sõnavõtt andis teile hea ülevaate minu prioriteetidest kodanikuvabaduste komisjoni töövaldkonnas. ootan põnevusega teie kommentaare ja küsimusi. suur tänu, et tulite meid kurssi viima sellega, mida te teete oma valdkonnas, mis pakub huvi ka libekomisjonile nüüd kõigepealt koordinaatorite voor ja meil on terve rida saadikuid, kes tahavad märkusi teha ja küsimusi esitada, mistõttu palun teilt ajast kinni pidada, sest meile tuleb ka veel eesistuma Horvaatia siia kolmveerand kaksteist, nii et palun ka pidage kinni kahest minutist, sest väga palju saadikud on sõna soovinud. kõigepealt Rahvapartei proua Metsola suur tänu, esimees, suur tänu, volinik. jah, alustasite tööga ja olete olnud eh, juba esimestel nädalatel pärast tööle asumist väga tõhus. Teie mandaat justiitsküsimuste volinikuna tähendab seda, et Euroopa prokuratuuri peate te tööle panema ja see on verstapost justiitskoostöö eh, teemal. ja Euroopa peaprokuröriga seonduv, ta on öelnud, et milliseid ressursse EPPO vajab, et tõesti tööle hakata. palun rääkige, mida Euroopa Komisjon saab siin ära teha, tagamaks, et tõesti eelarve on piisav EPPO-le, et sellest saaks tõeliselt sõltumatu asutus ja kuidas tagada, et see täiendav eelarve, mida nõuab EPPO, Äh, äh, ei tuleks mingite prioriteetide ette nähtud vahendite kärpimise arvelt ja kuidas tagada, et Eurojust ja EPPO tandemina tulevikus koos tööle hakkaksid? jah, te olite kuulamisel siin parlamendis, ka meie komisjonis, kui te olite veel kandidaat voliniku kohale, te lubasite kaitsta Euroopa Liidu äh, õigusriigi põhimõtteid ja mehhanismi välja pakkuda selle kaitseks. palun rääkige nüüd äh, selle projekti ajakavast ja mida te arvate ka sellest, kuidas nõukogu suhtub sellesse algatusse kui prioriteetsesse aitäh, proua Sippel, kaks minutit. suur tänu, jah, kõigepealt ma tuleksin Brexiti juurde tagasi. meil oli eile seminar mis puudutas piisava kaitseotsuseid ja komisjon oli väga optimistlik, kõik, mis puudutab hindamisi ja mm, tulemusi nendel ja nad tahavad kõige sellega ühele poole jõuda aasta lõpuks on üheteist kuu jooksul. aga Ühendkuningriik Euroopa Liidu liikmeks olles illegaalselt kopeeris Schengeni infosüsteemi andmed seitsekümmend viis tuhat infoühikut Euroopa Liidu süsteemis. Öeldi, et tegemist oli pro tehnilise probleemiga, aga sellest ei informeeritud. ja peajuristi arvamus andmete säilitamise kohta Ühendkuningriigi andmekaitseasutus ei olnud õnnelik selles osas, kuidas võetakse üle üldise andmekaitsemäärust siseriiklikult, eriti mis puudutab rännet. tulemuseks võivad olla suured probleemid Euroopa Liidu kodanikele, kes asuvad Ühendkuningriigis ja tahavad oma õiguste eest seista. Ühendkuningriik on ka võrgustiku liige, mida samuti on Euroopa Kohus kritiseerinud, nii et kuidas saab olla optimistlik, et kõigega sellega jõutakse ühele poole aasta lõpuks? ja kuidas tagada, et meie läbirääkimised ja selle läbirääkimise tulemused kuidagimoodi ei hakka õõnestama meie põhiõiguste norme, millest meie kinni peame. ja tahaks tulla e-tõendite teema juurde. jah, väga kena, et te tahate tulla siia tagasi ja rääkida, millised tagajärjed kõigil on, aga me oleme läbi arutanud kõik tagajärjed juba siin ja komisjon pidanuks juba varem sellega tegelema, aga ei ole seda teinud. Te viitasite äh, siin prokuröride kirjale, aga väga paljudel on olnud midagi öelda selle teie ettepaneku kohta, isegi prokuröridel on siin olnud vastuväiteid, küll mitte kõigil. jah, ma mõistan, et teie seisate oma seisukohtade eest ja juba praegu peate läbirääkimisi mõnede fraktsioonidega saamaks toetust oma ettepanekutele, aga meie ei arva, et teie peate ära tegema parlamendi töö meie viime oma seisukoha lõppkujundamisele ja siis alustame kolmepoolseid läbirääkimisi. ja meil on oma päevakord, oma ajakava, millest lähtuda ja mitte teie ei hakka meile ütlema, kuidas meie peame selle teemaga tegelema. proua Intvelt, Renew fraktsioon, tere hommikust. tere hommikust, volinik, hea meel on näha teid siin libekomisjonis ma üritan mitte üle korrata seda, mida juba kolleegid ütlesid, proua Metsola ja proua Sipper ütlesid, aga kõigepealt ma tahan südamest tervitada seda teadaannet, et esimene õigusriigi aruanne sünnib aasta lõpuks. mina olin eh, demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste paketi raportöör ja olen väga rõõmus selle teie tegemise üle ja ma tahan, et komisjon viiks oma seisukohad rohkem kooskõlla parlamendi seisukohtadele. jah, mitte ainult institutsionaalsetele aspektidele õigusriigi seisukohast tähelepanu pöörata, aga kõike, demokraatia, õigusriik, põhiõigused, kõik, mis kuulub artikkel kaks alla, sest need on omavahel lahutamatud ja väga hea, et teie raportis on ka riigipõhised soovitused ette nähtud ega tugineta ainult sellele informatsioonile, mida liikmesriikide valitsused teile annavad ja põhjused on siin ju selged. ja me loodame, et teie raport tekitab ka arutelu mitte ainult meie kojas, vaid ka liikmesriikide parlamentides ja ka nõukogus. nagu Roberta Metsola ütles, see on väga oluline, et nõukogugi siin oleks kaasatud. ja siin on vaja veel tööd teha ja veel üks üldine märkus ja see seondub sellega, mida ütles proua Sippel, Euroopa Komisjon ka peab õigusriigi põhimõttest kinni pidama, aga on öö, trend, oli trend eelmise komisjoni koosseisuga selline, et komisjon ignoreeris Euroopa Kohtu lahendeid ja väga küüniliselt eeldas, et siis kodanikud pöörduvad uuesti kohtusse, et asjad õig-, võrdsetele alustele saada. jah, Privacy Shield ja härra Schremsi tegemised, nendele ma viitan siin. komisjon pidanuks oma töö ära tegema. ja kui kolleegid teevad ettepanekuid, mis ei pea kinni kohtulahendite ja järelduste sätete, siis palun olge tähelepanelikud. ja andmekaitse Te ütlesite, et andmekaitse instrumentide kolmandat sammast kavatsete tugevdada, see on siis endist kolmandat sammast ja äh, andmekaitse üldmäärus, äh, selle rakendamine ei ole olnud piisav. liikmesriigid ei ole piisavalt rahalisi vahendeid eraldanud rah-, riiklikele andmekaitseasutustele, on üks põhjus, aga ollakse ka väga tagasihoidlik selles vallas ja kuidas te suhtute sellesse määrusesse Brexiti kontekstis? ma tuletan veel kord teile meelde, palun üritage paari minutiga piirduda, et me saaksime tõesti nimekirja kõik läbi võtta, see on üsna pikk. ja äh, paljudel liikmetel on nüüd avanenud võimalus volinik Reindertsi poole pöörduda ja temagi peab siis saama vastata siis saadikutele. järgmine on proua Strik Roheliste ridades. suur tänu ja suur tänu, härra Reinders, ettekande eest ja sellest, et tulite meiega kohtuma ja tahan öelda, et meil on hea meel selle üle, et te tahate olla aktiivne ja õigusriigi põhimõtteid kaitsta, nagu te juba möödunud nädalal näitasite vahemeetmete puhul. me ootame teie esimest aastaaruannet, raportit ja saab näha muidugi, kui konkreetne info seal on ja kas arvestatakse ka selle infoga, mis on tulnud muudest allikatest. nii et huvi pakub, saab olema näha, kuidas te tagate, et tõesti info on ka piisavalt sõltumatu ja sellele tuginedes olete andnud soovitusi või tuginete ainult liikmesriikide infole. tahaks teada, kuidas teie metoodika ette näeb. ja loomulikult sooviksime auahnemaid samme komisjonilt. et töötataks välja ulatuslikum mehhanism, mida saab kasutada protsessi kõikides etappides ja et oleks ka rohkem igasuguseid stiimuleid ja ei piirdutaks äh, ainult preventiivsete meetmetega ja tuginetaks viimase abinõuna artiklile seitse. ja sooviks äh, teada, kas komisjon ei kavanda praegu öö, äh, hakata tööle sellise mehhanismiga. ja rohkem stiimulitele rõhku panna ja kuidas hinnata aastaaruandeid Eh, võib-olla peaks vaatama, et kas on äkki midagi juurde vaja peale nende aruannete. mis te arvate, kas sellest kõigest, mis te olete välja pakkunud, piisab või peaks kaugemale minema? ja veel üks teema. kui kõneks on artikkel seitse ja siis me teame, et poliitilise tahte puudumisel on nõukogul raske tegutseda. kas komisjon äkki liikmes liikmesriike julgustaks kasutama teistsuguseid instrumente, näiteks riikidevahelised kaebused ja suunata sellised kaebused teatud riikide vastu, kes ei pea süstemaatiliselt kinni õigusriigi põhimõtetest. äkki kommenteeriksite ja lõpuks vastastikune usalduskriminaal õigusalases koostöös, siingi on oht, et õigusriigi norme, et alanevad. ja kas komisjon äkki ei leia, et tuleks harmoneerida protsessuaalseid kaitsemeetmeid ja kuidagi see ka konkreetsemalt kirja panna meie õigusaktidesse? ma tänan ja nüüd idee ja kolleeg Kardino ei ole kohal. kui ei, siis et CR-i koordinaator härra Jaki. kolleeg ma tänan, kallid kolleegid. Äh, härra volinik, ma tahan tänada teid selle eest, et te viitasite ka e-tõendite paketile. sellel on tähtis roll, et äh, võitluses kuritegevuse vastu Euroopa Liidus. selle dokumendiga tuleb edasi töötada Te ütlesite ka, et ülioluline on põhiõigusi austada Euroopa Liidus. artikkel kaksteist põhiõiguste hartas ütleb, et eh, iga ühel on õigus ka vabale kogunemisele. meil on näiteid Prantsusmaalt viimastel nädalatel on juhtunud, et Prantsuse prokurörid apellatsioonikohtust Pariisist kõrvaldati lausa vägivalda kasutades. kuidas sai juhtuda, kas te olete analüüsinud seda? kas põhiõiguse harta mitte ei kohaldu kõigile või on inimesi, kellel on rohkem õigusi kui teistel? Poola vastu on käivitatud menetlus, tuginedes artiklile seitse. aga puudub enamus selleks, et Poola hukka mõista. Poolale heidetakse ette seda, et kohtunikud olla väga poliitiliselt Eh, Poolas, aga samas on palju riike, kus poliitikud valivad kohtunikke. ja mul on teile küsimus, kas teil on mingi konkreetne lahendus välja pakkuda Poola osas? Frau Ernst. Eh, suur tänu, Kue, proua Ernst. jah, minagi tänan äh, volinikku. kõik, mis te rääkisite, on meilgi tähtis jah, õigusriigi põhimõtted on kesksel kohal, ikka ja jälle me näeme seda. ja tahaks nüüd teada, siin ma, ma istun siin. ja oma aasta aruandest te räägite põhi, räägite õigusriigist, jah, me oleme ikka jälle sellest rääkinud, et meie jaoks on tähtis, et õigusriigi kaitsemehhanismi tugevdataks ja riigipõhised soovitused on vaja siduda selle mehhanismiga. üks asi on teie soovitused, aga teine asi on, kuidas neid ellu rakendatakse. ja vastasel korral, kui neid ellu ei rakendata, siis ei olegi siin palju rääkida. kui riigid ei rakenda seda, mis on otsustatud. nüüd e-tõendite teema, siin ma põhimõtteliselt olen sama meelt, mis meie raportööril see oli üsna selge ja ma ainult lisan meie fraktsiooni poolt, et me leiame, et on küsitav äh, tegelikult see konstruktsioon või see ülesehitus, millest komisjon on välja pakkunud, kas ikka on mõttekas, mis sealt on tulnud. me oleme siin kõhklevad ja lõpetuseks äh, andmekaitse üldmäärtus. tähtis on, et me põhjalikult arutaksime läbi selle rakendamise, on terve rida probleeme tekkinud liikmesriikidel. me tahame, et kõikjal seda määrust rakendataks ühteviisi. ja tähtis on, et isikuandmeid kaitstaks korralikult kõikjal. ja tähtis on, et siin mitte ainult mingi aruanne koostada, vaid arutelud maha pidada ka meie komisjonis selle üle. suur tänu, nüüd härra volinik, te olete äh, juba mõnda aega siin märkusi teinud äh, paberitesse. võib-olla äh, kõigepealt teile sõna ja siis saavad jälle ülejäänud saadikud sõna. me tahame põhjalikku vastust ju kõikidele küsimustele. ja nii me hoiame ka aega kokku, sest vastasel korral võib juhtuda, et kõiki ei saagi ära kuulata. nii et ma teen ettepaneku et kõik mõtlevad äh, selle peale, et minut, poolteist äh, on küsimiseks ja neid on rohkem kui kakskümmend. jah, ma sain sõna varem, kui ma arvasin, ütleb härra Hiidveegi. suur tänu, volinik, tubli töö eest, mida te olete teinud. tahaksin rääkida õigusriigi aspektist, see on ju tegelikult demokraatia nurgakivi Euroopa Liidu nurgakivi algusest peale, kui ta loodi ja minu jaoks põhisambaks on äh, objektiivsus, ühesugused võrdsed tingimused ja mitte mingeid topeltnorme. ja tugineda tuleb faktidele, mitte poliitiliste kampaaniatele. tugineda tuleb õiguspärasusele. Äh, jah, kuidas see on viimastel aastatel toimunud, ei ole olnud protsess objektiivne, seda on kuritarvitatud poliitilistel, ideoloogilistel põhjustel ära ja see on vastuolus õiguslike põhimõtetega, Euroopa Liidu stabiilsuse põhimõttega ja õõnestab kogu kontseptsiooni. volinik Timmermansi tegevus oli pigem erapoolik ja ta ei olnud objektiivne. minul on küsimus teile, härra volinik, kuidas te tagate, et objektiivsus muutub õigusriigi aruteludes põhialuseks ja et liikmesriigid ja komisjon tugineks sellele põhimõttele ja kuidas tagada, et informatsioon on tasakaalus ja faktipõhine ja mitte poliitilise kampaania põhine. proua Paali, palun. suur tänu. minagi tahaksin viidata õigusriigile muidugi. ja mul on konkreetne küsimus, see puudutab ühte liikmesriiki, Poolat seal me oleme näinud kolmeteist justiitsreformi viimastel aastatel ja see on pretsedenditu. ja ma tahan tänada, et viitasite ka Euroopa Kohtu distsiplinaarkoja otsustele. ja mul on ikkagi küsimusi. me näeme, et väga problemaatilisi plaane kavandatakse seal ja Euroopa Kohtu nüüd otsused ja ajakava, kui kaua komisjon nüüd ootel on? kas kavatsete lähemal ajal tegutsema asuda? mis vali? suur tänu ja härra Becker. minagi tänan teid teie töö eest õigusriigi teemaga ja et esimene aruanne tuleb juba käesoleval aastal, see on väga hea uudis. ja loomulikult meie komisjon siin parlamendis toetab teid õigusriigi mehhanismi väljatöötamisel, sest on ülioluline see teema, mitte ainult Poola kontekstis, aga see näitab ka kõikidele Euroopa Liidu kodanikule, et nende õigused on kaitstud ja see on ju Euroopa agenda peaasi ja parlament on ju üles kutsunud äh, sellele, et institutsioonide vahelisele leppessegi see instrument sisse läheks ja ma tervitan teie märkusi, et mitteametlik dialoog toimub praegu institutsioonidel omavahel, aga meie arvates see mehhanism peaks olema õiguspärane ja ka õiguslikult siduv ja sellepärast seisma kirjas institutsioonide vahelises kokkuleppes ja üks märkus veel. Te ütlesite, et see mehhanism ei asenda artikkel seitse menetlust, et artikkel seitse menetlus jätkub. see instrument lihtsalt täiendab artikkel seitse menetlust. ja nüüd tingimuslikkuse alast regulatsiooni arutatakse samuti, kuidas see regulatsioon ja see äh, õigusriigi tingimuslikkus ja see uus instrument, õigusriigi kaitsemehhanism, kuidas need omavahel seonduvad? aitäh, härra Rahel. härra Rangel, ma tänan. ma vabandan, ma pean äh, lahkuma teisele kohtumisele. aga tahaksin küsida enne veel, et kuidas teie näete alalise mehhanismi loomist õigusriigi olukorra hindamiseks. üks asi on, mis ei toimu hästi, kui kõneks on artikkel seitse tingimuste täitmine. nimelt me koondame tähelepanu üksikutele riikidele ja seda nii, et kannatab mõnikord riigi väärikus ja riigi rahva väärikus aga kui meil on selline alaline mehhanism, mis on õiglane artikkel seitse riikide osas, siis me kõrvaldame selle praeguse mitte väga öö, objektiivse öö, hindamise, nii et milliseid samme komisjon kavandab selleks, et luua see alaline mehhanism? nüüd saadik Ann Kinitši suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh ka volinik Reindersile selle eest, et te olete täna siin meiega. mul on teile üks äh, küsimus, mis äh, puudutab äh, endiselt õigusriigi kaitse küsimusi, aga veidi teisest vaatenurgast, sest et minule tundub, et õigusriiki ohustab praegu ka teatud kuritegevus, näiteks terrorism või ka organiseeritud kuritegevus mis on Euroopas aina levinum ja see on kõige levinum piiriülese kuritegevuse liik. nii et äh, tahaksin teada, mida te arvate, kas äh, praeguses äh, terrorismialases õigusaktide raamistikus ei peaks viitama ka organiseeritud kur-, kuritegevusele ja siinkohal Euroopa seadusandlikku tegevust kuidagi ühtlustada siinkohal ma viitan neile erialgatustele, mis ka liikmesriikides selles vallas on äh, ette võetud. meile esines siin äsja Eurojusti president, kes äh, rääkis äh, selgelt sellest, kuidas koostöö viimastel aastatel on muuhulgas tänu Eurojustile kasvanud ja seeläbi, koostöö läbi saame me teatud lünkasid täita. aga seadustes on endiselt teatud äh, tühimikud, mida organiseeritud kuritegevus äh, vägagi tulemuslikult ära kasutab. kas teil on plaanis seega Euroopa-ülest äh, raamistikku luua selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevusega? Ähm, ja siinkohal viitan ka kahe tuhande kaheksandal aastal avaldatud äh, raportile. kas teil on mingeid selliseid algatusi plaanis ja tahaksin teid tänada, et te juba vastasite ühele teisele küsimusele Euroopa prokuratuuri kohta, mille oleksin teile muidu esitanud. Sí, muchísimas gracias. Me sumo a la pregunta de la señora Kinichi. suur tänu, ütleb proua Pakatsur Tundua jah, organiseeritud kuritegevus laieneb ja me pole, peame olema tõhusad oma võitluses selle vastu, sest eh, organiseeritud kuritegevus kujutab endast ohtu meie riikides demokraatiale. ja mul on küsimus ohvrite paketi kohta. tahaksin teada, kas komisjon kaalub ka seda, mis Euroopa Parlament on öelnud, nimelt direkt-, direktiivi ei rakendata korralikult, kui kõneks on kuritegevuse ohvrid. ükskõik siis, millise kuriteoliigi ohvrid nad on. ja veel üks asi. kaks tuhat seitseteist aasta direktiiv eh, ohvrite õiguste kohta terrorismi erikomisjon on andnud soovitusi eh, kahekordsete ohvrite küsimuses, mitmekordsete ohvrite küsimuses, kas te olete nendega tegelenud ja lõpuks tehisintellekti teema. Eh, ka tehisintellekt ei tohiks ohtu seada põhiõigusi. Te rääkisite Euroopa konkurentsivõimest aga kuidas see läheb kokku näotuvastuse tehnoloogia võimalustega? aitäh, volinik Reinders, ütleb härra Piltšik selle mõttevahetuse eest ja mul on hea meel ka selle üle, et te tutvustasite oma prioriteete ja üks prioriteete on õigusriigi teema. ma olen ka selle kohta küsimas. väga oluline on see teie algatus, et koostada aastaaruanne. kui sellel on edu, siis tulemuseks on selline Euroopa õigusriigi poolaasta ja kõik institutsioonid on sellesse protsessi kaasatud. see aitaks meid kõiki. ja ma tahaksingi küsida nüüd äh, selle aruande ulatuse kohta ja eesmärkide kohta, see on tõesti esimene samm õiges suunas. ja minu küsimus on, et kas te panete rõhku rohkem preventiivsetele meetmetele või karistusmeetmetele, tuginedes nendele hinnangutele ja järeldustele, mis te olete leidnud ja teiseks poliitiline küsimus. poliitiline mõttevahetus on ka sellega tegev, et teie kommunikatsioonistrateegia kuidas nüüd leevendada skeptikute, kriitikute hääli? tähtis ei ole mitte ainult millegi avaldamine, aga ka sellest teavitamine, selle selgitamine, kas teil on siin oma strateegia? Thank you, chair and thank you, commissioner for all the info-. ma tänan kogu informatsiooni eest aga tahaks juhtida tähelepanu õigusriigi mehhanismi ühele elemendile, nimelt võitlus korruptsiooni vastu. Need väljakutsed, mis on paljudes riikides mm, korruptsiooni vallas, väga vähe instrumente on Euroopa Liidus sellevastases võitluses, ei ole ka strateegiat võitlus korruptsiooni vastu on loomulikult keeruline ja äh, poliitikud ei taha seda toksilist teemat üldse käsitleda. mina olen riigist, kus korruptsioon kahjustab kõiki valdkondi ja on tekitanud ka tohutu euroskeptitsismi. jah, ja loomulikult nõrgestab see meid, aga kas te tahate ka prioritiseerida võitlust korruptsiooni vastu, mitte ainult seista õigusriigi eest? tähtis on, et korruptsiooni otsesest võitlusest saaks täievoliline, täiemahuline Euroopa Liidu poliitika ja milliseid meetmeid on oodata komisjonilt siin? ja EPPO kohta. kuivõrd tõhusaks osutub Euroopa Liidu prokuratuur? me kuulsime äh, uuelt Euroopa peaprokurörilt, et tema meeskond saab olema väga piiratud ka eksportide arvu poolest. Uh, suur tänu, volinik ja äh, edu teile, ütleb proua Strugaru. mul on kaks küsimust. esimene puudutab Euroopa prokuratuuri, kolleegid juba küsisid selle kohta. aga minagi tahan öelda, et meie meil on hea meel selle üle, et Euroopa Komisjoni prioriteediks on EPPO, aga eelmine komisjon alahindas eh, EPPO eh, personalivajadusi ja ka rahastamist. toon ühe näite. ainult kolmkümmend kaks koma viis delegeeritud prokuröri on ette nähtud üheksasaja juhtumi kohta, aga ainult Rumeenias on üheksasada juhtumit praegu äh, käsil, kus on olnud pettuse juhtumid Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamisel. kas te olete ka hinnanud juhtumite arvu, mis EPO ees on ja milliseid ressursse selleks vaja on ja kas te tegelete selle teemaga, tähtis on, et me tõesti Euroopa Liidu finantshuve paremini kaitseks ju. ja teine küsimus puudutab organiseeritud kuritegevust, rahapesu, korruptsiooni, inimkaubandust. me oleme seda arutanud, täiskogul möödunud nädalal tegime seda, et ei ole piisav praegune tegevus ja millised on järgmised sammud? Uh, thank you, Sharon. Thank you, uh, Commissioner. And since the Commissioner is uh... härra Tobe, jah Te olete ka vastutav justiitskoostöö eest liikmesriikide vahel ja minul on küsimus liikmesriikide võimalus võtta otsuseid eh, süüdimõistetud kurjategijate deporteerimise kohta. Euroopa Liidus me näeme, et piiriülene kuritegevus eh, kasvab, kasutatakse ära liikumisvabadust ja loomulikult meil on vaja oma tegevust tugevdada Äh, politseiasutused peavad paremini koostööd tegema. ja kui kõneks on sellised kuritegelikud panded, kes panevad toime väga ränki kuritegevus, tegusid, siis jah, saab otsuseid langetada deporteerimise kohta, aga näiteks terve rida pandesid, äh, kes tegelevad näiteks sissemurdmistega, leitakse, need kurjategijad mõistetakse süüdi, aga praegune Euroopa Liidu raamistik muudab selliste isikute deporteerimise raskemaks, kui tegemist on Euroopa Liidu kodanikega, võrreldes sellega, kui tegemist oleks kolmandate riikide kodanikega. kas komisjon plaanib siin mingi ettepaneku teha, et muuta see deporteerimine lihtsamaks, näiteks minu koduriigis Rootsis seitsekümmend protsenti kõikidest sissemurdmistest meil pannakse toime nende kuritegelike pandede poolt ja me tõesti seisame neile vastu oma õiguskaitseorganitega, aga me ei saa neid tagasi saata nende koduriiki, sest nad on Euroopa Liidu kodanikud. Thank you, Mrs Burek. ma tänan. härra Proos Burek. kakskümmend viis kuud nüüd on Poola vastase artikkel seitse menetluse algusest, aga olukord on ainult halvemaks läinud. riik on edasi üritanud reformida Poola justiitssüsteemi ja möödunud nädal toimus meil selle üle arutelu ja me võtsime vastu tähtsa resolutsiooni. jah, Euroopa Komisjon, mida te nüüd järgmisena kavandate ka pärast Euroopa Kohtu otsust ja vahemeetmeid? kas te kavatsete võtta mingeid meetmeid ja siduda see rahalise toetusega Euroopa Liidu rahalistest vahenditest, mida Poola saab. Ehm, ja õigusriigi mehhanism, selle loomine, kas on vaja näiteks ka aluslepinguid mm, muuta, et see mehhanism oleks tõhusam? Thank you, Chair. Well, with permission of my colleagues on this side. Eh, suur tänu. minagi tänan teid, härra volinik. Eh, me loodame, et meie komisjoni ja teie Euroopa Komisjoni vahel kujunevad töised suhted, need on väga olulised selleks, et täita need ülesanded, mis meie ees on eh, vaja võidelda võidelda tugevamalt kuritegevuse vastu Euroopa Liidus ja tugevdada meie institutsioone selleks. jah, see uus õigusriigi mehhanism, ma väga tervitan seda, mis te olete välja kuulutanud, aga muidugi ka nüansid on olulised ja üksikasjad on olulised ja ma loodan, et te tulete tagasi siia meie komisjoni ja selgitate juba lähemalt seda menetlust, seda, kuidas see mehhanism tööle hakkab. ja kuidas ta välja näeb. jah, see oleks nagu reageering sellele, mida üldsus on kogu aeg nõudnud. ja veel eh, tulen komisjoni aruande kohta, mis puudutab Euroopa vahistamismäärust. meil on terve rida Mm, teemasid, mida arutada siin komisjonis, me juba oleme hakanud arutama ka rakendusaruannet vahistamismääruse kohta ja ma usun, et meil õnnestub tugineda sellele, mida me juba oleme saavutanud, seda on palju. ja läheme sealt edasi ja muudame selle mehhanismi veelgi paremini toimivaks. et see täidaks oma eesmärgid suur tänu. suur aitäh. jah äh,, härra volinik äh,, nagu Ramona kolleeg juba ütles, soovime teile edu sest äh, nüüd olete käised üles käärinud äh, ja nüüd on aeg äh, asuda nende failide kallale, et asjad hakkaksid liikuma. minul on kaks küsimust. kolleegid tegelikult juba, juba rääkisid nendel teemadel, aga kas te plaanite õigusalast koostööd tõhustada? me siin kuulasime juba Eurojusti teemadel arutelusid, aga kas peaks minema selles vallas veel kaugemale? ja teiseks, ähm, teie, teile saadetud kirjas äh, palus Ursula von der Leyen, et te võtaksite edagi midagi selleks, et äh, õigusalase koostöö abil saaks võidelda terrorismi äh, ja muude kuritegevusliikidega selleks, et tagada julgeolek siin Euroopa Liidus. julgeolek on see võtmetähtsusega teema ja oma kampaania Ehm, ajal rääkisite ka, et tahaksite luua justkui Euroopa FBI. kas see on siis teie üks eesmärke, meie eh, kodanikud ju ootavad meilt rohkem tõhusat lähenemist eh, maffia ja teiste taoliste organisatsioonide eh, vastu, kes oskavad juba sõeluda nende erinevate ametite vahel. mis siis saab olema teie panus Euroopa tõhusama ehm, õigusalase koostöö edendamiseks? aitäh! aitäh, tere kõigile, aitäh esimehele, aitäh volinikule. Te rääkisite, või õigemini mina tahaksin rääkida vanglate olukorrast Euroopas, mis on äh, väga kehv. tahan rääkida ka üksikvangistuses olevatest isikutest, võib-olla natukene äh, numbreid. sada kuus inimest saja koha kohta Portugalis, äh, sada kuusteist saja koha kohta Prantsusmaal, Rumeenias, Itaalias umbes samad arvud härra volinik, Äh, Euroopa äh, <clears throat> põhise, põhiõiguste amet äh, toob kogu aeg välja, et artiklit kolm põhiõiguste hardast rak-, ei rakendata korralikult ei Portugalis, ei Prantsusmaal. Need kehvad tingimused vanglates tähendavad seda, et ei kohaldata ka äh, korrektselt vahistamismääruseid, kas teil on plaanis võtta ette mingeid samme selleks, et äh, kinnipeetavate olukord paraneks, selleks et suureneks usaldus ka liikmesriikide kohtusüsteemide vastu, aitäh! aitäh! härra Peeters, palun! aitäh, härra esimees, aitäh äh,, volinik, kogu selle info eest ja aitäh, et üldse siin meie seas olema, olete minul on küsimus äh, tehisintellekti kohta, te juba rääkisite põhiõigustest ja rääkisite, et veebruaris avaldatakse valge raamat sel teemal ma tean, et te olete algatanud äh, ka horisontaalse raamistiku, kus on ka vertikaalne element täiesti sees, kas see on endiselt plaanis või enam mitte? on see seotud veebruarikuise algatusega? aitäh! ja nüüd äh, proua Toon van Hohensteier. jah, suur aitäh! teie esitluse eest, härra volinik! aitäh nende avalduste eest äh, koostöö teemadel. ma olen täiesti veendunud, et äh, see koostöö meie vahel jätkub. praegusel ajal on äh, teie portfell ja ka proua Jurova portfell Euroopa Liidu ühed olulisimad. Te mainisite mitmeid teemasid siin. internet ei ole karistamatu ala. Te rääkisite ka ohvrite õigustest, tehisintellektist, te rääkisite inimõigustest ja selles kontekstis teate te kindlasti eh, viha- ja laimukampaaniaid, eh, mida teatud liikmesriikides läbi viiakse. tihtipeale on nad suunatud eh, mitte ainult poliitilise opositsiooni ehk poliitikute vastu, vaid ka kohtunike vastu näiteks oleme kuulnud kampaaniast, eh, mis tulenes eh, Justiitsministeeriumist. tihtipeale on ta-, te-, eh, taolised kampaaniad sihitud ka Euroopa Liidu kõrgete ametnike või meie institutsioonide vastu. ja tihti kaasnevad nendega tohutud väärinfokampaaniad. see on väga ohtlik meile kõigile. see puudutab inimõigusi, ja see tekitab palju ohvreid. ja minul ongi siis teile küsimus, härra volinik, kas Euroopa Komisjonil on plaanis äh, kavandada mingi strateegia taoliste kampaaniate vastu, mis äh, aina laiaulatuslikumad on? ma küsin seda ka selle valge raamatu kontekstis, mille olete juba välja kuulutanud, aitäh! suur tänu! nüüd oleme selle pika küsimuste nimekirjaga lõpule jõudnud, aitäh teile selle eest, härra volinik, te olete need küsimused üles kirjutanud ja ma näen, et veel tahavad inimesed eh, sõna saada, vabandust, ma ei märganud teid enne. no nii, kui teile sobib, siis veel paar küsimust. härra Tudoratše, sõna on teil. aitäh ja tere tulemast, eh, härra volinik mul on kiired küsimused, esimene neist puudutab äh, ohvrite strateegiat, mis on äh, välja kuulutatud aastaks kaks tuhat kakskümmend neli, kui õigesti aru sain. see ei ole just äh, poliitiline dokument, mis puudutab ohvreid, aga miks see siis nii hilja avaldatakse, ma tean, et kõike ei saa esimese aasta jooksul ehk avaldada, aga miks te seda oma viimasel mandaadi aastal tahate teha? võib-olla sain valesti aru, see oli esimene küsimus teine küsimus jälle seotud Euroopa prokuratuuriga, võib-olla äh, lisan natukene selle ressursi äh, küsimustele, mis on juba kõlanud, kui ma sain õigesti aru teie selgitustest ja tahaksingi teie selgitusi veel kuulda, ma saan aru, et Euroopa prokuratuur on praegu teiste ametitega samal eelarvereal, mis tähendab seda, et tekib selline konkureerimine erinevate ametite vahel, kes on siis olulisem, kas Europol, Eurojust, Euroopa prokuratuur Euroopa prokuratuur on aga Euroopa Liidu organ, mis tähendab, et ta peaks äh, olema vastavas äh, eelarveartiklis teiste organitega, aga võib-olla sain ma valesti aru ja soovite selle volinik Haaniga ka korrekteerida. tehisintellekt, kolmas küsimus. ma tean, et valge raamat tuleb ja äh, te ei saa liiga palju ette ära rääkida, mis sellest, mis seal sellest juttu tuleb. me teame, et tahetakse kaitsta inimõigusi, põhiõigusi, aga kuidas ikkagi leida tasakaal eri aspektide vahel? ehk siis selleks, et, et jõuda tehisintellekti vallas äh, maailmas äh, esirinda, aga teisalt kaitsta oma huvisid. ühesõnaga, kas teie komisjon aitab meil leida selle tasakaalu, kas äh, mingi riskipõhine analüüs on läbi viidud? ja viimane küsimus mis läheb äh, samasse joonde nagu Eurojusti presidendi sõnavõtt. enne teie saabumist ütles tema, et e-tõendite küsimus äh, ei ole võib-olla kõige olulisem aspekt nende arsenalis, aga teie ütlesite vist midagi vastupidist. aitäh! nüüd aga aitab küsimustest, sest et muidu ei jõua härra Reinders teile vastata ja see dialoog ei ole struktureeritud, nagu päevakorras oli kirjas. struktureeritud tähendab ju seda, et tal on piisavalt aega vastata. olgu, paar küsimust veel. kolm küsimust veel, härra Könner, palun, sõna on teil aitäh, aitäh ka härra volinikule, et te olete siin, aitäh selle esitluse eest. ma saan aru, et teid huvitavad e-tõendite temaatika ja ma leian, et meie parlamendina hoiame sel teemal vägagi silma peal, sest et see on väga Euroopa-meelne vahend, aga seal on vaha, vaja põhiõiguste tagamiseks teatud tagatisi ja me otsime seda kompromissi vägagi jõuliselt. aga mul on teile üks küsimus ma leian, et e-tõendite küsimus peaks olema see lähtepunkt, kuidas äh, USA-ga äh, läbirääkimisi alustada, võib-olla saate meid valgustada nende läbirääkimiste osas. ja ehk hindaksite ka seda lepingut, äh, mis juba Ühendkuningriigiga on sõlmitud. ja mis on teie seisukoht selles küsimuses? aitäh, härra Breyer nüüd. härra volinik tahtsin lihtsalt välja tuua ühe aspekti. nimelt äh, arutatakse praegu päris palju selle üle, kas me peaksime näotuvastusele äh, moratooriumi kehtestama, kui seda kasutatakse äh, siis sellise masside nägude tuvastamiseks näiteks tänavatel ja seal võib tekkida selline diskriminatoorne efekt ehk saaksite meid veidi äh, valgustada, et kas komisjon äh, plaanib selle temaatikaga edasi liikuda? ja proua Wisniewska. E, suur tänu, härra esimees, härra volinik. ma tahaksin rõhutada, et kõik, mis puudutab tõhusat võitu, võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu on meie jaoks oluline, samuti võitlus korruptsiooni vastu peaks olema üks tähtsamaid teemasid, millega tegeleda. näiteks Poola teema. Poola alustas korruptsioonivastast võitlust viis aastat tagasi, tol ajal käibemaksulüngad täideti ja üle kahesaja kuuekümne miljardi euro sellega päästeti. ja veel üks küsimus. rahapesu. ja kurjategijate deporteerimine. Te ütlesite, et te kavandate õigusriigi kaitsemehhanismi ja mind huvitab väga, kuidas see mehhanism hakkab välja nägema. ja veel üks küsimus on mul artikkel seitse kohta õigussüsteemi kujundamine on midagi, mis on liikmesriigi pädevuses. ja sellepärast ma palun, et komisjon ei läheks kaugemale, kui alusleping ette näeb. komisjon kaitseb aluslepingute täitmist ja peaks hoiduma negatiivsest suhtumisest Poola õigussüsteemi reformimisse. ma tean, et teil on väga palju vaja ära teha. aga ma arvan, et siin kõlasid ka sõnavõtud teie tegemiste kohta, mis tuginevad desinformatsioonile, ärge laske nendel ennast juhtida. niisiis, äh, rääkisime siin väga paljudel erinevatel teemadel äh, sisse toodi õiguskaitsealast koostööd, organiseeritud äh, kuritegevust, äh, maffiakuritegevusid, Euroopa prokuratuuri, väga paljusid teemasid, äh, mis puudutavad ka tulevikku, nii et väga paljust on meil siin nüüd järgneva paarikümne minuti jooksul rääkida, nii et härra volinik, teil on nüüd sõna, et see struktureeritud dialoog lõpule viia, sõna on teil aitäh, esimees, alustan õigusriigi küsimustega, proua Metsola küsimustega ja see oli üks teema ja see uus mehhanism, mis puudutas paljusid küsimusi, et tahaksin nüüd seletada võib-olla lähemalt, mida mina üritan selles vallas ära teha, sest et olen öelnud, et komisjonis juhin mina siis tööd selle esimese aasta aruande teemadel, mille üritame sel aastal ka avaldada. esiteks märgiksin ära, et tegu ei ole ainult ühe instrumendi või vahendiga. on teisigi, näiteks artikkel seitse, aga oleme lisanud äh, siis äh, selle uue äh, instrumendi ehk iga-aastase raporti oma arsenali ja see on vahest võimalus, kuidas siis analüüsida olukorda kõigis liikmesriikides, tegu on raportiga, mis viiakse läbi kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis ja siinkohal ma ei soovi hakata uuesti arutama teatud liikmesriikide küsimusi. meil on olnud piisavalt aega, et juba täiskogul ja ka eelmiste nädalate komisjonis seda arutada. aga ajakava, see oli vahest esimene küsimus. järgmise eh, tunni jooksul saadan ilmselt eh, kirja kõikidesse liikmesriikidesse, et määratakse kontaktisik kellega oleks võimalik rääkida selle raporti tuleviku teemadel liikmesriikides. mitte sellepärast, et äh, me vajame raportisse elemente liikmesriikidest, loomulikult teeme koostööd ka oma ametitega, Veneetsia komisjoniga, Kreekoga, teiste partneritega ja sidusrühmadega selleks, et äh, meil oleks võimalik äh, see aruanne välja töötada ja meil on komisjonis juba palju vahendeid olemas. näiteks äh, Justice Scoreboard või see tulemuslikkuse tabel ähm, õigusalases vallas. aga meil on vaja ka kontaktisikut äh, igas liikmesriigis, veebruaris toimub meil liikmesriikidega sel teemal ka kohtumine. ja loomulikult äh, teavitan nõukogu ja parlamenti, ilmselt siis libe komisjoni äh, arengutest selle raporti valmimise vallas meil on vaja, et sellest raportist äh, kujuneks teatud standard, mida saaks eri aladel äh, rakendada. seda tuleb arutada, sellepärast et äh, tuleb rõhutada, et meil on erinevaid standardeid küll Euroopa Liidust, Euroopa Nõukogust, aga ka teistest institutsioonidest, muuhulgas Euroopa Kohtust, sest et nemad tahavad kohati siis üle kinnitada, et komisjoni tege-, tegevusviis on siis teatud mõjuga. nii et meil on vaja kõigepealt standardi definitsiooni, me peame siis seejärel ka kirjeldama liikmesriikide olukorda selles küsimuses ning välja tooma ohukohad liikmesriikides. ja hilisemas etapis äh, töötame välja ka soovitused, aga mis küsimustes? esiteks, kohtuvõimu sõltumatus, see on väga oluline küsimus ja vahest äh, õigusriigi kõige põhilisem põhimõte ehk siis kohtud peavad olema sõltumatud, et nad suudaks äh, õigusi kaitsta. et see on vahest esimene valdkond, millele keskendume. teine küsimus on korruptsioon. siinkohal tahan äh, ära mainida, et äh, jah, korruptsiooni ja kuritegelike rühmituste kohta esitati siin mitmeid küsimusi ja selge on see, et me peame selle teemaga tõsiselt tegelema. meil on mitmeid vahendeid selleks, muuhulgas siis õigusalane koostöö kriminaalõiguse vallas. aga raportis käsitleme seda ka. kolmandaks, meediasõltumatus. ja siis vaatame edasi, kas me vajame veel mingeid äh, elemente sellesse raportisse äh, lisada, mingeid muid valdkondi. esimeses raportis on võib-olla see ähm, see kajastatav ala väga lai ja suur, aga meil on ka instrumente, et mingeid teisi valdkondi kajastada, noh näiteks äh, Äh, äh, põhiõiguste harta. selle kohta tuleb ju ka komisjonist äh, raport või demokraatia kohta. nii et lõppkokkuvõttes saame me kasutada kõiki neid vahendeid, aga alustada tahame teatud teemadega. kohtuvõimu sõltumatus on siis üks neist ja loomulikult on meil vaja siis analüüsi olukorrast kõigis liikmesriikides. ja lõpuks töötame välja ka soovitused milleks? esiteks parimate tavade vahetamiseks, sest et me tahame äh, välja selgitada, kas Euroopa Liidus on võimalik õigusriigi äh, seisukorda edendada ja kas saab liikmesriikides samu häid praktikaid rakendada. ja kui vaja, siis saaks sellest raportist äh, ka hea vahend, et rikkumismenetlusi algatada. ja miks mitte hea instrument selleks, et algatada teisi arutelusid äh, mitmeaastase finantsraamistiku vallas näiteks ja selle tingimuslikkuse äh, üle, nii et see raport võiks olla see lähteelement äh, õigusriigi põhimõtete analüüsimisel. nii et seda saaks kasutada ka teistes valdkondades. siinkohal ma ei taha muidugi e-tõendite valda ekselda, aga ma tean, et see teema on õigusriigi põhimõtetega seotud kõigis liikmesriikides, nii et võib-olla oleks see raport hea lähtepunkt ka sel teemal arutlemiseks. nii et äh, mulle tundub, et äh, Saksa eesistumise alguses äh, on parim aeg selle raportiga ka välja tulla. igatahes Saksa eesistumise ajal toimub ka vastav dialoog. tegu on komisjoni raportiga, mis saadetakse nõukogusse ja kui nõukogu soovib poliitilist arutelu sel teemal alustada liikmesriikidega, siis muidugi, ja loomulikult tuleb see raport ka teile parlamenti ja siis on juba pall teie väravasse, et selle teemadel arutada ja siis oma seisukohad kujundada selle raporti küsimustes. ja ma leian, et et see on väga hea viis, kuidas meie väärtusi ja poliitilisi äh, kriteeriume arutada, muuhulgas siis äh, äh, lähenemist mitmeaastase finantsraamistiku ja muudes finantsküsimustes. me oleme sel teemal minevikus väga palju juba arutanud, aga tänavu aastal siis korduvad need arutelud selle raportiga uuesti. meil on ka teisi vahendeid, mida kasutame edasi, artiklit seitse näiteks, rikkumismenetlused ja on muidki instrumente, mille eesmärk on edendada õigusriigi äh, põhimõtteid kõigis liikmesriikides. nii et see on siis see kõige olulisem äh, asi õigusriigi põhimõtete puhul, meil on vaja mingit uut protsessi ja siis äh, muidugi ka artikkel kaks aluslepingutes on oluline. mida veel ära märkida? Euroopa Prokuratuur kuulsin selle kohta palju kommentaare. kusjuures eh, meie eesmärk on see, et Euroopa prokuratuur alustaks tööd eh, novembrikuust eh, aastal kaks tuhat kakskümmend ja minu eesmärk on siis, et see tööga hästi algaks. meil on peaprokurör olemas, proua Kövesi ja ma siis loodan, et nõukogus tuleb ka, äh, ka vastav otsus. nüüd eelarve ja Euroopa Prokuratuuri eelarve. mulle on edastatud äh, eelmisest komisjonist äh, Euroopa Prokuratuuri vastavad arvud ja olen tutvunud mitmeaastase finantsraamistiku vastava rahastusega või ettenähtud rahastusega. ja pidevalt viiakse läbi ka uusi hinnanguid selle kohta, kui palju juhtumeid liikmesriikides sinna kokku siis äh, jookseb. arutan seda teemat ka proua Kövesiga ja ausalt öeldes oleksin väga huvitatud, et proua Kövesi tuleks ka siia teie ette Euroopa prokuratuurist rääkima. ja muuhulgas äh, räägiks ta siis eelarve küsimustest. kui vaja, siis loomulikult oleme valmis äh, suurendama Euroopa Prokuratuuri eelarvet mitmeaastase finantsraamistiku vallas, aga mul on selleks vaja kõigepealt äh, täiendavaid andmeid. esmane dokument on mul olemas, aga mul äh, seisab veel ees kohtumine proua Kovesi ja tema meeskonnaga ja siis vaatame, kas me omalt poolt saame siis oma lubadused täita. nagu siin teie komisjoni ees äh, sai ka enne arutatud, kui Eurojustist näiteks äh, tuleb taotlusi sellepärast, et Euroopas äh, organiseeritud kuritegevuse äh, mahud kasvavad äh, ja peame neile eraldama rohkem vahendeid, siis jah, mulle on vastav taotlus juba ka euro-, eelmisest komisjonist edastatud ka teiste ametite kohta muuhulgas. ma tean, et uues mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus on Eurojusti eelarve vähenenud aga ma olen igati avatud läbirääkimistele Eurojustiga. ja kindlasti on mingit äh, manööverdamisruumi nii komisjoni, äh, parlamendi kui ka nõukogu poole pealt, aga loomulikult äh, vajame kõigepealt arvandmeid, sest et viimased pärinevad mul eelmise aasta maikuust, need siis on eelmise komisjoni edastatud. et vajame siis kahtlemata Eurojustiga ka sellist avatud arutelu eelarve küsimuses. nüüd isikuandmete üldkaitsemäärus ma olen juba algusest peale öelnud, et me vajame seda, me peame selle õigesti ja hästi rakendama. mis tähendab seda, et me peame aitama pädevaid ametiasutusi liikmesriikides. selleks, et see määrus kohalduks igas liikmesriigis samal viisil. kui on vaja selleks aega finantsabi, tehnilist abi, mingeid muid vahendeid, siis oleme valmis seda eh, siis ka tagama liikmesriikidele aga ka rikkumismenetlus äh, on üks vahend, äh, kuidas aidata liikmesriike, kui selleks äh, vajadus on. meil on liikmesriikidega hea koostöö. kui aga see koostöö takerdub, siis on meil selline vahend olemas. siis peame nõudma määruse paremat rakendamist, aga kindlasti leiame mingi viisi, kuidas see määrus aitaks meie kodanikke. tegu on väga hea instrumendiga, aga ma ei ole kindel, et kõik eh, kodanikud sellest eh, või õigemini kõik kodanikud peavad sellest eh, saama kasu lõigata. nii et see üldmäärus peab õigel moel rakenduma ja meie teeme omalt poolt selleks kõik. ma tean, et on väga äh, palju räägitud äh, ka arengutest Ühendkuningriigis. seda siis muuhulgas isikuandmete üldkaitsemääruse äh, osas. ma tean, et äh, läbirääkimisteks on väga vähe aega Ühendkuningriigiga, kõigest üks aasta, aga see oli ju Ühendkuningriigi otsus. Nemad otsustasid et nemad lõpetavad aasta lõpus need läbirääkimised. Te ju teate, et Ühendkuningriigis eh, saab peaminister kehtestada seaduse eh, sellise väga lühikese läbirääkimisaja kohta. nii et eks me anname omalt poolt parima, et selle lühikese aja jooksul eh, asjad jõuaks lõpule ja meie tahame loomulikult, et see määrus kohalduks õigesti. ma olen täiesti veendunud, et et andmekaitse kohta kohaldatakse ka teisi instrumente mujal maailmas ja muuhulgas ka Ühendkuningriigis, nii et jälgime seda olukorda väga pingsalt. siis see e-tõendite temaatika. ma ei taha ausalt öeldes äh, praegu selle teemaga väga palju äh, õigemini ma ei taha sellel teemal pikalt peatuda, ma ootan parlamendi seisukohta. ma ootan parlamendi poolt konkreetset ettepanekut ja siis saame lõpuks ometi alustada. loomulikult üritan ma äh, üritada vee-, üritan ma veenda kõiki, et me vajame selle teemaga tasakaalustatud edasiminekut, ma olen juba maininud, et teatud liikmesriikides on õigusriigi põhimõtete järgimisega probleeme, aga sellega on tegelikult samamoodi nagu mitmeaastase finantsraamistikuga. kui eelarvet ei ole, siis seda tingimuslikkust ei olegi vaja. E-tõendite puhul on oluline see kättesaadavus teisest liikmesriigist, et seal äh, ei ole otseselt äh, seda õigusriigi põhimõtete järgimist äh, vaja sisse tuua aga me peame kindlasti korruptsiooniteemadega rohkem vaeva nägema, organiseeritud kuritegevusega, ma tean, selle kohta esitati ka ju mitmeid küsimusi. organiseeritud kuritegevus on piiriülene tegevus. Te teate, et rahapesus, korruptsioonis, organiseeritud kuritegevuses on niimoodi, et kui meil puudub ligipääs elektroonilistele tõenditele, siis äh, on väga raske tõhusalt edasi liikuda uurimisega. nii et meil on vaja tasakaalustatud lähenemist ja teeme selle nimel palju tööd küsimus äh, oli ka läbirääkimiste kohta Ameerika Ühendriikidega. mina kordan veel kord üle. kuniks Euroopa Liidu tasandil ei ole ühist seisukohta, ei saa me edasi liikuda. ja seda ei väsi ma kordamast. siis saame partneritega läbirääkimisi alustada, see puudutab kõiki kolmandaid osapooli, muuhulgas siis Ameerika Ühendriike. elektrooniliste tõendite puhul on see väga selge nüüd ohvrid. jah, olen parlamendis saanud mitmeid äh, si-, mitmed sisendid ja ma saan aru, et, äh, et üldjuhul räägitakse kõikidest ohvriteks, kui vaja, siis tuleb muuta teatud õigusakte, aga ma tean, et väga palju pööratakse tähelepanu äh, just terrorismiohvritele, mis on täiesti loogiline pärast terrorirünnakuid äh, mitmetes liikmesriikides ja täpsemalt viimastel aastatel siin Euroopa Liidus. aga ohvreid on teisigi ja neid on väga palju ja seega on väga oluline, et meil oleks äh, protsess paigas ja et oleks paigas ka tegevuskava ja lahendused äh, kõikide erinevate kuriteoliikide ohvrite aitamiseks. jah, ma rääkisin strateegiast, äh, võib-olla ma ise väljendusin valesti, et see ei ole aastaks kaks tuhat kakskümmend neli, vaid me tegeleme selle teemaga kõikide nende aastate vältel kahe tuhande kahekümnendast kahekümne, kahe tuhande kahekümne neljanda aastani. loomulikult ei taha ma oodata sellega siis aastani kaks tuhat kakskümmend neli. et töö algab juba praegu. nüüd organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon. nagu mainitud, siis äh, korruptsiooni teema saab olema meie raportis tähtsal kohal koos õigusriigi põhimõtete jälgimisega, aga töötame välja ka uut instrumenti selleks, et äh, prokuröre aidata nende tegevuses äh, korruptsiooni, rahapesu ja kuritegelike äh, organisatsioonide uurimisel. aitame tööd koordineerida, kui võimalik, siis üritame neid eeskirju ka harmoneerida Euroopa Liidu tasandil, aga mina ei taha loomulikult äh, äh, siinkohal liigselt sekkuda, aga e-tõendite teema võib-olla on siin üheks võtmesõnaks, et kuidas võidelda taoliste kuriteotüüpidega. tehisintellekt. siinkohal rõhutaksin üle, et äh, meie volinike kolleegium avaldab üheksateistkümnendal veebruaril selle kohta ka valge raamatu, nii et palun oodake senimaani, siis te saate vastused oma küsimustele. aga minu portfellis on üheks vastutusvaldkonnaks äh, ka tehisintellekt ja täpsemalt selline inimkeskne lähenemine selles küsimuses. tegu on horisontaalse lähenemisega, minu arvates vähemalt, esimeses järgus nii et kõigepealt pean ma tagama selle, et äh, võideldaks diskrimineerimisega, äh, kaitstaks põhiõiguseid, aga samuti tuleb äh, tõhustada võimekust selle turvavõrgu loomisel. tooted peavad olema turvalised. meil on üldine direktiiv selles osas olemas ja on väga oluline, et see turvavõrk säiliks erilahenduste vahe äh, puhul erinevates olukordades, kus tehisintellekti kasutatakse. et see vastutuse küsimus on oluline. ja võib-olla lõpuks jõuame siis mingi ühise eeskirjani eri toodete puhul. igatahes ei ole mina selle vastu, et ka vertikaalset äh, lähenemist kasutada, teatud äh, olukordades on see võib-olla tõesti vajalik näiteks äh, tervishoiu vallas on teatud äh, erandolukorrad äh, täiesti olemas, võib-olla ka transpordi vallas, kus on vaja mingeid erandeid. nii et mina isiklikult esmajärjekorras eelistan sellist horisontaalset tegevust. valge raamat tuleb, et pärast seda tulevad kindlasti ka konsultatsioonid ja kahtlemata saab olema väga huvitav sel teemal eri osapooltega arutada. nüüd üritan veel vastata mõnele küsimusele seal selle arutelu käigus tõstatus neid palju. kui tulla veel õigusriigi põhimõtete juurde, siis selge on see, et tegu on väga olulise teemaga ja teil on selles osas palju ootusi, aga palun, ma alles alustasin oma tööga ma olen teistes ametites paljude aastate jooksul rääkinud sellest, et me vajame mingit lähenemist eh, eri liikmesriikide puhul eh, just eelarve vallas. ja nüüd me teeme selle nimel tööd. hea meelega tulen teie ette tagasi, et selgitada teile neid eh, erinevaid asju, mis me oleme välja töötamas, aga meil on vaja aega selleks, et need välja töötada kindlasti tuleb selle aasta teises pooles üks raport ka välja ja siis on meil võimalus äh, seda raportit äh, arutada nii nõukogus kui parlamendis. nii et komisjon teeb kõigepealt esitluse kahe tuhande kahekümnenda aasta teises pooles, aga seni olema ette, oleme ettevalmistavas faasis ja kasutame seniks siis neid teisi vahendeid. ja mis puudutab ühte liikmesriiki, siis jah, me oleme otsustanud rikkumismenetlus äh, käivitada. siis Poola suhtes see on oluline otsus ja me jälgime olukorra arenguid Poola parlamendis uue seaduseelnõu teemadel, aga praegu on liiga vara, mille kohta selle, selle kohta midagi veel öelda, me alles analüüsime seda seaduseelnõud ja vaatame, kas peame midagi veel eh, tegema. nüüd ma näen, et Horvaatia eesistuja on saabunud juba siia Äh, ei pea teid pikemalt kinni. Äh, kindlasti tulen hea meelega siia tagasi neid huvitavaid arutelusid jätkama, võib-olla kohtume ka kolmepoolsetel kohtumistel ja kui on võimalik alustada triloog äh, veebruarikuus teetõendite vallas, siis meile see sobiks. Thank you, really appreciate your effort. suur tänu. me hindame kõrgelt teie tööd seoses läbirääkimistega Kodanikuvabaduse komisjoniga nagu näete, me ootame teilt palju ja töökoorem on suur. mainisite terve rida äh, teemasid, terroristlik sisu, äh, online kontekstis äh, e-tõendid. ka see on oluline teema, mis ei puuduta mitte ainult meie poliitilise protsessi siseanalüüsi Euroopa Liidus, vaid see mõjutab ka meie suhteid kolmandate riikidega, iseäranis Ameerika Ühendriikidega. aitäh teile! aga jääge palun siia poodiumile, sellepärast et nüüd on kohale jõudnud austatud äh, asepeaminister Horvaatia valitsusest. Horvaatia on Euroopa Liidu eesistuja ja asepeaminister tuleb äh, selleks kohale, et teha meile ülevaadet Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide justiits ning siseküsimuste ministrite kohtumisest kümnendal, üheteistkümnendal detsembril tere tulemast siia poodiumile, härra Davor Botšinovik, Horvaatia eesistuja esindajana. tegemist on siis asepeaministriga, siseministriga. olete täna tulnud siia, et volinik Reindersi juuresolekul, kes just ka sõna võttis, meiega rääkida meile huvipakkuvatest teemadest nagu julgeolek, andmekaitse, jällegi e-tõendid, elektrooniliste tõendite vahetamine, viisa, vastastikuse põhimõte ja kõik, kõik need olulised teemad, millest räägiti Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide justiits- ning siseküsimuste ministrite kohtumisel. meil on selleks aruteluks ette nähtud nelikümmend viis minutit meie päevakorras. saame rääkida kuni kella kaheteist kolmekümneni ja meil on ka koordinaatorite koosolek plaanis. ja siis jätkab meie libekomisjon oma pärastlõunast vooru. Horvaatia eesistuja tutvustab meile oma päevakorda ning me peame pidama oma ajakavast kinni. koordinaatorid saavad kõigepealt sõna ja siis ülejäänud liikmed saavad samuti esitada küsimusi. aga palun pidage kõneajast kinni, meil on ainult nelikümmend viis minutit aega, kõigepealt saab sõna aseminister Tavar Botšinovik ja seejärel saab sõna volinik Reinders. palun kõigepealt, härra minister. suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu selle kutse eest siia. Horvaatia eesistuja tutvustab teile hea meelega Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide justiits- ning siseküsimuste ministrite kohtumist mis leidis aset Washington DC-s kümnendal, üheteistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksateist. teen teile ülevaate nendest teemadest, millest räägiti ministrite kohtumisel ja nagu te teate, Euroopa Liit äh, ja Soome eesistuja äh, juhtis seda kohtumist, Soome justiitsminister ning äh, volinik Reinders esindasid meid annan pärast oma sõnavõttu sõna volinikule, et volinik saab ka teha oma ülevaate teile meie arvamuste vahetusest Ameerika Ühendriikide partneritega. nii nagu ikka, meie justiits- ning siseküsimuste dialoogi puhul Ameerika Ühendriikidega, siis detsembrikuine ministrite kohtumine toimus väga positiivses õhkkonnas, mõlemad pooled kinnitasid, et nad on valmis omalt poolt andma kõik selleks, et koostööd justiits- ning siseküsimustes jätkata. see on meie ühishuvivaldkond, sealhulgas ka operatiivkoostöö mõõde. Ameerika Ühendriikide delegatsioonis oli kohal äh, William Barr äh, ja ja sisejulgeoleku äh, riigisekretär Brad Wolf. see näitab, kui oluline on äh, see teema Ameerika Ühendriikidele, justiit- ning siseküsimuste dialoog Euroopa Liiduga on nende jaoks kindlasti prioriteet. pidades silmas seda, et meie kooskõlastustegev on sageli operatiivtasandil, Europol ning Eurojust on asjakohased ning olid ka ministrite kohtumisel kohal, samuti oli kohal Euroopa välisteenistuse esindus ning Euroopa terrorismivastase võitluse koordinaator. nagu te kindlasti teate, need ministrite kohtumised ei sea endale eesmärgiks leppida kokku mingites uutes instrumentides Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide koostöös. pigem on tegemist suurepärase võimalusega viia üksteist kurssi äh, viimastest arengutest ning arutleda mureküsimuste üle üks peamisi teemasid on loomulikult terrorismivastane võitlus mõlemal poolel, on selles valdkonnas pikaajalised koostöötraditsioonid, et tulemused on äh, nähtavad ning toovad kasu meie kodanike julgeolekule. me rääkisime info jagamise asjakohasusest terrorismivastase võitlusega seoses, rääkisime ka sellest, äh, kuidas Ameerika Ühendriigid jagavad äh, oma andmeid Europoli ning liikmesriikidega, samuti rääkisime broneeringu infost samuti vahetasime informatsiooni äärmus parempoolsete vägivaldsete rühmituste tekkimise üle mõlemal pool Atlandi ookeani. rääkisime sellest, kuidas sellised rühmitused on rahvusvaheliselt omavahel seotud. kohtumise käigus saime äh, rääkida ka hübriidohtude vastu võetud meetmetest ning sellest, milline on meie valmisolek kemikaal, bioloogilise ning radioaktiivse ohuga võitlemiseks ning milliseid julgeolekumeetmeid on võetud selleks, et et võidelda droonide või mehitamata lennukite või lennuobjektide suht vastu. sellised ohud on mureks mõlemale osapoolele, iseäranis, kui me räägime siin kriitilise tähtsusega taristust ning äh, sellest, et meil on plaanis ühised Ameerika Ühendriikide Euroopa Liidu algatused. küberjulgeolek on samuti oluline teemavaldkond, millele õiguskaitseorganid peavad tähelepanu pöörama nii Euroopa Liidus kui ka Ameerika Ühendriikides. iseäranis 5G rakendamisest tuli juttu. mõlemad osapooled olid nõus, et kindlasti tuleb tegeleda 5G-ga seotud julgeolekuohtudega, näiteks killustatud 5G varustusahel. justiits- ning koostöövaldkonnas keskendusid, keskenduti ministrite kohtumisel äh, küberruumiga seotud äh, teemadest ministrid võtsid teadmiseks Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide kokkuleppe äh, arengu, piiriülese juurdepääsu võimalused e-tõenditele, räägiti ka Budapesti konventsiooni teisest protokollist seoses küberkuritegevusega. samuti räägiti väljakutsetest, mis on seotud äh, krüpteerimise kasutamisega äh, korjategijate poolt ning äh, räägiti võima-, õige tasakaalu leidmist õigusraamistikus põhiõiguste ning õiguspärase juurdepääsu tagamise vahel krüpteeritud andmetele õiguskaitseorganite jaoks. samuti valimissüsteemid oli äh, teema, mida tõstatati ja mis valmistab muret üha rohkem nii Euroopa Liidu kui Ameerika Ühendriigi osapoolele seoses valimistega ja, ja see seab ohtu meie demokraatia alustalad. ministrite kohtumisel võeti teadmiseks äh, ka hiljutine kohtumine, kuhu olid koondatud äh, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide asjatundjad selleks, et rääkida headest tavadest õiglaste ning vabade valimiste tagamisega seoses lõpetuseks rääkisid mõlemad pooled viisavastastikuse süsteemist. Euroopa Liidu delegatsioon tuletas meelde, et me peame täieliku viisavastastikususe põhimõtteni jõudma äh, Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu kahekümne kaheksa liikmesriigi vahet, vahel. mõlemad osapooled tervitasid äh, saavutusi äh, Poola viisaerandi programmist räägiti ning lepiti kokku, et toetatakse veel viimase nelja liikmesriigi äh, liikumise toetamises viisa vastastikususe programmiga. ja nüüd äh, minu poolt kõik ja annan sõna volinik Rendersele omalt poolt. suur tänu, asepeaminister Potšinovitš, enne kui me anname sõna koordinaatoritele, vaatame, mida on öelda me Euroopa Komisjonil, palun, Renders. suur tänu, esimees, tahaksin tänada Horvaatia eesistujat sissejuhatava sõnavõtu eest ning et te tõite välja ministrite kohtumise peamised teemad. tegemist oli minu uue ametiaja esimese sarnase ministrite kohtumisega ning äh, olulised, et äh, see, need järeldused näotasid, kui oluline see dialoog on iseäranis operatiivkoostöö valdkonnas, aga ka mureküsimuste väljatoomise seisukohast mis puudutab julgeolekuohte, siis rääkisime välisvõitlejatest, terroristidest äh,, PNR kokkuleppest ning rääkisime parem supremast ülemuslikkuse toetajate äärmuslaste tegevustele. rääkisime terroristidest, paremast infovahetusest ning tõendite kasutamisest kriminaalmenetluses. Battlefield informatsiooni vahetamine toimib hästi, aitab nii Euroopa Liitu kui Ameerika Ühendriike. mis puudutab äh, reisijate info kokkulepet, siis osapooled tervitasid äh, hiljutist äh, ühishinnangut ning avaldasid lootust, et lõppraport äh, jõuab kiiresti meie lauale valmis kujul, kui Ameerika Ühendriigid on vajaliku info edastanud. rääkisime ka Euroopa Kohtu otsuse mõjust seoses Kanada broneeringu infokokkuleppega ning äh, rääkisime tööst, mida tehakse äh, tsiviillennunduse organisatsiooni äh, ülemaailmsete standardite keskel-, kehtestamisest. valgenahaliste ülimuslikkus selle rõhkupanevate äärmuslaste tegevus on Ameerika Ühendriikides suureks probleemiks samuti juhitakse, rääkisime terroristliku sisu Äh, ettepanekust online keskkonnas, millest räägivad praegu Euroopa Liidu kaasõigusloojad. mis puudutab hübriidohte, siis juhiti tähelepanu koostööle Ameerika Ühendriikide keemi-, keemia, bioloogilise, tuuma, äh, radioaktiivse äh, ohu valdkonnas ning äh, räägiti droonide kasutamise kõrgtasemelisest konverentsist, mis toimus Brüsselis ja kus mõlemad osapooled olid esindatud. küberjulgeoleku valdkonnas oli peamiseks teemavaldkonnaks arutelu 5G võrgustike rakendamise üle ning potentsiaalsed julgeolekuohud iseäranis ohud, mis on seotud varustusaheldamisega ning äh, õiguskaitseasutustele juurdepääsu tagamisega. Ameerika Ühendriigid on äh, üha jõulisemalt äh, avaldanud survet Ameerika, Euroopa Liidu ametivõimudele, et mõningad ettevõtted varustusahelast 5G pakkujate hulgast ära võetakse. Euroopa Liit viitas liikmesriikide vastutusele ning Euroopa Liidu riskide hindamise äh, meetmetele, samuti ka Telekommunikatsiooninõukogu otsustele, otsusele kolmandal detsembril kaks tuhat üheksateist. teine peamine arutelude voor keskendus õiglusele küberruumis, hiljutised äh, läbirääkimised äh, piiriülese juurdepääsu tagamise kokkuleppe üle e-tõendite valdkonnas seda algatust tervitati ja mina rõhutasin, et Euroopa Liit saab kokkuleppele jõuda ainult siis, kui saavutatakse kokkulepe Euroopa Liidu siseste eeskirjade üle. Ameerika Ühendriigid on äh, valmis kahepoolseid läbirääkimisi pidama Euroopa Liidu liikmesriikidega, kui Euroopa Liidu liikmesriik, äh, üldtasandi arutelud äh, hakkavad venima nagu te teate, Euroopa Parlament ei saa kahepoolseid lepinguid liikmesriikidega kuidagi mõjutada. palusin äh, äh proua Schröderilt, äh, kes oli meie peamine läbirääkija, viia teid äh, läbirääkimiste sisuga kurssi, seisukohad on erinevad, kuid meie eesmärgiks on siiski ja jõuda sisu küsimuses ühisnimetajate ning üksmeeleni, selle asemel, et killustuda äh, kokkuleppe vormi küsimustes. mõlemad pooled on valmis tegema koostööd ka teise Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni küsimuses. krüpteerimise otsus on delikaatne teema, Ameerika Ühendriigid tahavad, et rakendatakse tervet rida põhimõtteid, millega teenusepakkujad peavad Äh, tagama juurdepääsu õiguskaitseorganitele krüpteeritud info kasutamiseks kriminaaluuringute kontekstis. võtsin teadmiseks Ameerika Ühendriikide avaldused, tunnustasin seda, kui olulised on äh, väljakutsed, millega seisavad silmis õiguskaitseasutused, aga toonitasin ka seda, kui oluline on isikuandmete kaitse. Äh, Euroopa Liit on valmis põhiõigusi kaitsma ning krüpteerimistaseme nõrgendamine võiks seda kaitset õõnestada. ma eeldan, et Ameerika Ühendriigid tahavad sel, seda teemat uuesti käsitleda meie tulevastel koosolekutel. mis puudutab valimiste teemat, siis äh, ministrid tervitasid esimesed asjatundjate tasandi koosolekut kahekümne kuuendal detsembril kaks tuhat üheksateist, tegemist on siis äh, ekspertide tasandi dialoogiga, äh, mille käigus vahetatakse infot heade tavade kohta. Ameerika Ühendriigid keskenduvad küberjulgeolekule ning kriitilise tähtsusega taristusele, äh, peamiselt välis, välisvõitlejate teemast lähtudes. viisa teema, viisavaba reisimine Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel Äh, rõhutasin omalt poolt, et meil on vaja kiiremini edasi liikuda ning äh, viisa, äh, viisast keeldumise määrade kohta oleks meil vaja põhjendatud selgitusi, et liikmesriigid saaksid sihipärasemalt tegutseda viisavabaduse suunas. tervitasin kahe tuhande neljanda aasta Ameerika Ühendriikide avaldust vastastikuse viisavabaduse küsimuses ning äh, kutsusin Ameerika Ühendriike üles järgneval aastal selle teema kallal tõsiselt töötama iseäranis äh, järgmisel kolmepoolsel kohtumisel. mis puudutab äh, Poola ja vii-, ja teiste viisavabaduse programmi, siis Euroopa Parlament toonitas jällegi ja minagi, et meil on vaja vastastikuse põhimõtet kõikide liikmesriikide suhtes esimesed kahepoolsed äh, kohtumised on toimunud peaadvokaadi, peajuristiga ning tergitasin omalt poolt äh, oma uudest, uue portfelli valdkondi ning äh, rääkisime põhjalikumalt ka krüpteerimise teemast suur tänu, volinik Randers, vastastikuse põhimõte, ahhaa, pole sugugi mitte äh, paha äh, teema, millega tööd Ameerika Ühendriikidega alustada aga tuletasin teile juba varem meelde, pidage palun ajakavast kinni, et me saaksime kõigile sõna anda, aga alustame kõigepealt koordinaatoritega. meil on veel pool tundi jäänud, napp pool tundi ning äh, meil pärast seda toimub koordinaatorite koosolek ja siis räägime uuesti Horvaatia eesistujaga pärastlõunase koosoleku käigus ja tutvume Horvaatia eesistuja prioriteetidega. koordinaatoritest saab kõigepealt sõna äh, Rahvapartei esindaja, kolleeg Melo lugupeetud minister, lugupeetud volinik, suur tänu, et te tegite meile ülevaate ministrite kohtumisest. oluline on Euroopa Liit on avatud dialoogis Ameerika Ühendriikidega erinevate tähtsate teemade küsimuses, mis puudutavad meie kodanike julgeolekut. meie jaoks on prioriteediks see, et mitte ükski liikmesriik ei jääks teistest maha Euroopa Liidu suhetes teiste riikidega ja seetõttu me ei saa leppida selle olukorraga, kus viite liikmesriiki koheldakse teistmoodi, kui asi puudutab viisa vabaduse vastastikust ning äh, kokkuleppeid lühiajaliste viisavabastuse programmide kohta. räägin Poolast, Küprosest, äh, Rumaaniast, äh, Horvaatiast kas te võiksite meile rääkida, milline on äh, võimalik ajakava, eeldatav ajakava selles valdkonnas, mis puudutab välisvõitlejat, siis Euroopa Liidu äh, võitlejad, keda on Ameerika Ühendriikide esindajad kinni pidanud äh, lahingusoonides, kui suureks probleemiks see on? kas on toimunud mingisugused arutelud, kas on püütud leida mingisugust lahendust sellele teemale? Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide ühiskohtumine detsembrikuus selle käigus äh, pöörati iseäranis äh, suurt tähelepanu teabe vahetamisele lahingutsoonides äh, ning selle info kasutamist uurimises ning kohtuprotsesside käigus. kas te räägiksite, millist infrastruktuuri te näete sellise, ette sellise teabe jagamiseks? ja mis puudutab e-tõendeid, milliseid samme eeldatakse Euroopa Liidu, milliseid samme on tehtud Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu äh, vahelises koostöös, võttes arvesse, et Euroopa Parlament veel räägib sellest teemast ja Euroopa Parlament ei ole veel oma lõplikku seisukohta vastu võtnud. suur tänu, härra Melo, ja siis sotsiaaldemokraadid, proua Sippel, palun. suur tänu. jätkan sealt, kus kolleeg Nunio veel Melo pooleli jättis väga tore, et toimuvad äh, läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega e-tõendite, pilveakti ja muu äh, küsimuses ja kogu aeg toonitatakse, et kui Euroopas kokku ei ole lepitud, siis me ei saa milleski kokku leppida, aga samas äh, läbirääkimised toimuvad ja ootused tekivad. üks asju, millest selles kontekstis tuleb rääkida, on hirm, et sõlmitakse kahepoolsed kokkulepped, nagu on juba tehtud Ühendriigiga, Ühendkuningriigiga. mõned kahepoolsetest kokkulepetest võivad olla suurepärased, mõned võivad olla äh, läbi kukkunud, aga see ei tähenda seda, et me peaksime iga hinna eest olema valmis ka meie standardeid lahjendama, ma tunnen muret selliste arutelude pärast. mis puudutab krüpteeritud andmeid, siis me kõik teame, et krüpteerimine on väga oluline paljudes valdkondades. ma tõesti tahaksin teada, kas juba on mingisuguseid mõtteid selle kohta, kuidas me saaksime anda juurdepääsu krüpteeritud andmetele, ilma et me seejuures seaksime ohtu usaldust krüpteerida, krüpteeritud süsteemidesse võib muidugi öelda, et äh, krüpteeritud andmetele antakse ainult äh, valitsustele ning äh, avalikele ametiasutustele juurdepääs, aga kui selline läbipääs on tagatud, siis seda võivad kasutada paljud. nii et ma arvan, et tõesti me peaksime jagama informatsiooni teistmoodi, kui kasutades krüpteeritud andmeid. mis puudutab valimisi ning seda, kuidas me saame tagada selle, et krüber, küberkontekstis jäävad valimised vabaks ning õiglaseks, see on tähtis teema, väga tore, et sellest räägitakse, aga ma tunnen natuke muret, kui sellest räägitakse Ameerika Ühendriikidega, sellepärast et Ameerika Ühendriikide valimissüsteem ise on murettekitav, sest et ähm, kodanikel lubatakse valimistele minna või hoida neid ennem, kui nad eemal, see õigus on ka olemas, kui nad loobuvad ise osalemise õigusest. seda tuleb kindlasti meeles pidada, kui me räägime elektroonilisest keskkonnast ja sellest, kuidas inimesi püütakse mõjutada küberkontekstis. aitäh! suur tänu, proua Sippel ja nüüd Renew, proua Intvelt, palun! suur tänu! esimees, suur tänu, minister, äh, suur tänu, volinik, taas kord algatuseks ütlen, et äh, ma loodan, et von der Leyeni teati te,, teadaanne, et tegemist on geopoliitilise Euroopa Komisjoniga, tähendab ka seda, et Euroopa Liit on enesekindlam tulevikus äh, ning jõulisemalt esitab oma seisukohti Atlandi-üleste partnerite ees meil on kombeks juba pikka aega olla väga alandlikud oma suhetes ameeriklastega. ning mul on selle kohta mitmeid näiteid ja minu lemmiknäide siin on broneeringu infokokkulepe. on täiesti selge, et kokkulepe, mis sõlmiti Ameerika Ühendriikidega, ei vasta mitte üheski mõttes Euroopa Liidu mitte ainult õigusloojate, vaid ka Euroopa Kohtu kehtestatud standarditele selles, sellega ma arvan, kõik on päri. ja ma arvan, et Euroopa Komisjon on õiguslikult kohustatud äh, see kokkulepe, äh, selle kokkuleppe tühistama, see on täielikult vastuolus Euroopa Liidu õigusega. ja siis äh, noh, umbes seitseteist aastat oleme me kuulnud juttu sellest, et broneeringuinfo kokkulepe Ameerika Ühendriikidega on oluline meie julgeoleku seisukohast, aga tänaseni ei ole me veel näinud mitte ühtegi tõendit selle kohta viisavabastuse programm. no tõesti, skandaalide skandaal. Ameerika Ühendriigid keelduvad, lihtsalt labaselt keelduvad äh, tunnustamast Euroopa Liidu pädevust. Nad kohtlevad meie kodanikke erinevalt ning Euroopa Komisjon, ma tean, et teie olete just ametisse asunud, aga teie eelkäijad siis vähemalt on põhimõtteliselt lihtsalt sellega nõus olnud. Neile paistab olevat sõprus Ameerika Ühendriikidega tähtsam kui see, et tuleb kaitsta Euroopa kodanike õigusi no see ei ole selline teema, mille puhul räägime, et oh, küll me läbi räägime ja et need riigid peavad natuke pingutama. ei ole nii, ei ole. Nad on kõik Euroopa Liidu kodanikud ja ameeriklased ei pea otsustama selle üle, mis on nende kodanike õigused. ja Euroopa Komisjonil on õiguslik kohustus teha omalt poolt ettepanek selleks, et see kokkulepe lõpetada ja teie eelkäija on meie komisjoni ees öelnud, et ma ei tee seda sellepärast, et see on poliitiline teemavaldkond. no teate, ma loodan, et uus komisjon on teistsugune ja täidab oma kohust kohtusüsteemi ees e. e-tõendid minule ei meeldi teha oma õigusloometööd samal ajal, kui mu käsi on väänatud selja taha. mulle ei meeldi, kui meie Ameerika nõndanimetatud sõbrad ja liitlased, mis sõbrad üldse sellised on, kes ütlevad, et sa teed nii, nagu mina ütlen, vastasel korral me lihtsalt läheme sinust mööda ja teeme kahepoolseid kokkuleppeid. haa. mina tahaksin selles küsimuses saada küll juristi arvamust, ma olen täiesti kindel, et ka see on vastuolus Euroopa Liidu õigusega ja ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks ameeriklastele lihtsalt ütlema, me peame teiega läbirääkimisi kohe, kui meil on Euroopa Liidu direktiiv paigas. komisjon ütleb, et me sõlmime kokkuleppe alles siis, kui direktiiv on valmis. asi ei ole selles, millal see kokkulepe sõlmitakse, selle kokkuleppe üle ei saa ka läbirääkimisi pidada, ei saa pidada läbirääkimisi standardite üle, kui me ei tea, millised need Euroopa Liidu standardid on ning lõpetuseks, äh, härra esimees, me oleme kokku leppinud selles, et saadame kirja Euroopa Komisjonile selle kohta, mida on tehtud selleks, et Imlats tõhusust parandada, aga ma saan aru, et see kiri, hoolimata sellest, et me tahtsime seda juba oktoobris-novembris, on endiselt saatmata. nii et ma paluksin, et teie töötajad saadaksid selle kirja, et komisjonil oleks midagi konkreetset, millele vastata. seda kirja saadetakse. eile seda veel ei olnud saadetud, nii et kui see on nüüd saadetud, siis on see küll alles hetk tagasi juhtunud. ja nüüd rohelised, härra Breyer, palun. suur tänu. volinik. ma arvan, et me peame meeles pidama siin seda, et äh, Ameerika Ühendriikides ei kaitsta põhiõigusi samal määral nagu Euroopa Liidus, nemad kasutavad massijärelevalve tegevust ja neil on terrorismivastane sõda, kus rakendatakse piinamist, julma, alandavat käitumist, äh, tapmisi, õiglasest kohtumõistmisest loobumist, ähm, vahistamist ja nii edasi ja nii edasi, selles valdkonnas on äh, meie julgeoleku seisukohast äh, oluline mitte teha koostööd Ameerika Ühendriikidega, kui inimõigused satuvad ohtu. kuna meil on sellised põhimõttelised erinevused, siis kui me teeme koostööd nende riikidega, kes ei kaitse põhiõigusi võrdselt meiega, võib aset leida ainult erandjuhtudel. ainult siis, kui me saame igas etapis tagada, et selline koostöö ei too kaasa põhiõiguste rikkumisi. olen nõus, et mis puudutab broneeringuinfo kokkulepet, siis see kokkulepe on Euroopa Kohtu arvamusega täielikult vastuolus. Euroopa Komisjon on lubanud meile varem eh, nende kokkulepete üle taas läbirääkimisi asuda pidama, kui Kanada kokkulepe on paigas. kas te võiksite kinnitada, härra volinik, et te olete endiselt valmis neid läbirääkimisi alustama ning ähm, ja mis on Ameerika Ühendriikide reaktsioon sellele, mis puudutab krüpteerimist? krüpteerimine on tõesti julgeoleku ähm, tagatis ja seda siis, kui on tegemist tõhusa krüpteerimisega. krüpteerimine saab olla kas tõhus või mittetõhus. kui me tahame juurdepääsu, äh, millel on äh, õiguskait-, õiguskaitseorganitele antakse juurdepääs äh, sama tagaukse kaudu ka häkkeritele ja nei- ja nendele kolmandatele riikidele, kellel ei peaks olema juurdepääsu ei saa olla õiguspärast juurdepääsu ja jäetakse seejuures täielikult välja ebaseaduslik juurdepääs. see on ju kogu krüpteerimise mõte. krüpteerimise mõte on see, et mitte ükski äh, autoriseerimata osapool ei saaks juurdepääsu nendele andmetele, nii et äh, palun, ärge jätkake seda teed äh, juurdepääsu tagamiseks krüpteeritud põhi, otsast otsani krüpteeritud andmetele, vastasel juhul ei ole tegemist lõplikult krüpteeritud andmetele. õiguskaitseorganid, mitte õiguskaitseorganid, see ei ole tähtis, sellepärast et see, kui ainult sellest rääkides jääks põhiõiguste teema tähelepanu alt välja, aga meie tähelepanu peaks olema peamiselt sellele suunatud, eriti kui me räägime Ameerika Ühendriikidega. meil on tulemas lähetus Ameerika Ühendriikidesse, ootan juba põnevusega arutelusid sel samal teemal Ameerika Ühendriikides. suur tänu, härra Brian! kuna ID fraktsiooni Euroopa konservatiivide reformistide esindajad siin saalis ei ole koosoleku lõpus, siis saab sõna kohe proua Ernst ja Kuue. suur tänu. kõigepealt tahan panna südamele komisjonile, härra volinik, komisjon on meie lepingute kaitsja ja mitte USA. nii et palun, siin on väike erisus ja au, pidage sellest kinni tihtipeale valitseb siin segadus. ja võib-olla ma olen pisut küüniline, aga nii see on. E, USA e, e, ei kohalda teistsuguseid norme USA kodanikele Euroopa Liidus, asi ei ole selles. normid on neil lihtsalt hoopis madalamad kui meil siin ja see, kuidas nemad seal reguleerivad oma tarbijakaitset, see on nende asi, aga meil on siin tegemist praegu kõikehõlmava probleemiga. jah, kõik siin hoiatavad, et ei tohiks olla võib-olla liiga kriitiline, aga meil on vaja kaitsta oma äh, aluslepinguid ja norme ja kui mees seda ei tee, kes seda siis teeb? nüüd Privacy Shield. viimastel aastatel vaatamata äh, parlamendi kriitikale ei ole siin midagi toimunud. Äh, Euroopa Kohus veel ütleb oma seisukoha välja. üldised meetodid on Privacy Shield vallas paranenud. ja tahaks teada need muudatused, mis veel peavad aset leidma. kas ka neid te puudutasite? nüüd PNR ja Kanada. PNR leping USA-ga äh, saab olema veel palju halvem, on palju halvem kui Kanadaga ja tahaks teada, milliseid muudatusi siin on tehtud ja milline mõju neil on olnud. ja kas te ka sellest rääkisite ja mida te siin plaanite, tahaks teada tähtaegadest ja ettekujutustest, mida te kavandate e, e-tõendite teema ja suhted USA-ga. jah, see kahepoolne reguleerimine on tõsi naljaasi siin ma saan toetada kolleege ja tahan öelda, et mul tõusevad juuksed püsti selle koha pealt, mida ma kuulsin teilt. see on väga-väga murettekitav. meil on vaja kaitsta meid meie lepingutes USA-ga. meil peaks olema aega nii ähm, aseministrile vastamiseks kui ka volinikule vastamiseks, nii et äh, ma palun, piirduge ühe minutiga, liikmed, kes te soovite sõna, härra Ressler, palun, tahaksin rääkida inglise keeles, aga kõigepealt suur tänu äh, meie ministrile ning äh, volinikule. Horvaatia, Rumeenia, Küpros ähm, äh, ja teised on endiselt need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei saa nautida viisavabaduse vastastikuse põhimõtet Ameerika Ühendriikidega ja nüüd on need riigid sattunud olukorda, mis ei ole võrdne teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. hoolimata sellest täiesti selge on see, et suurem osa viisavabastuse süsteemi vallas tehtavat tööd teevad ära liikmesriigid ning liikmesriigid peaksid olema tõhusamad, kui juttu on Ameerika Ühendriikide administratsiooni nõudmistele, nõudmistest. aga mida teeb komisjon, kuidas komisjon toetab Euroopa Liidu liikmesriike ning aitab neil ähm, viisavabastussüsteemiga liikuda ning kuidas ministrid äh, näevad koostööd äh, tulevikus ähm, ähm, olemasolevate takistuste kõrvaldamiseks? ma tahaksin teada, miks te peate läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega seoses e-tõendite valdkonnas, kui me ei ole kokkuleppele jõudnud juba Euroopa Liidu menetlusega. mõned ütlevad, et meil ei ole seda võib-olla isegi vaja, jah see võib-olla äh, õõnestab üldse meie põhiõiguste kaitset, aga kui meil on Euroopa Liidu uurimismenetlus paigas, Euroopa uurimismäärus piiriüleseks juurdepääsuks Äh, ja Ameerika Ühendriikide ettevõtted, neil juba on samas äh, Euroopa Liidu äh, kodanikele olemasolevate vahendite kaudu juurdepääs Euroopa Liidu inimeste andmetele ja Ameerika Ühendriikide ettevõtted koguvad seda and-, neid andmeid massiviisiliselt, ma ei saa aru, miks tuleb selle asjaga nii kiiresti kui vähegi võimalik ühele poole jõuda, kas tahetakse lihtsalt kahjulikke norme tagaukse kaudu sisse smugeldada rahvusvaheliselt, enne kui Euroopa Parlament on oma järelevalveohust täita saanud ja kas te ei saa aru, et kui me liigume sellise ohtliku äh, süsteemi suunas, siis see õõnestab meie tulevast tegevust? aitäh! meil on veel aega natuke selleks, et vastata nendele küsimustele, mida liikmed on esitanud. kõigepealt saab sõna asepeaminister. suur tänu, lugupeetud esimees, püüan siis rühmitada kuidagi need vastused ja vastata küsimustele koos. mitmed küsimused olid sarnaste teemade kohta, nii et neid saab koondada. mõned mainisid Euroopa Liidu Kanada broneeringuinfo kokkulepet, võin öelda selle kohta nii palju, et selle kokkuleppe üle ei arutatud ministrite kohtumisel. meie arutelude käigus keskenduti sellele, kuidas parandada Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide broneeringuinfo kokkulepet. seda uuendati automaatselt järgmiseks seitsmeks aastaks nagu te teate ja mõlemad osapooled mainisid, kui oluline on ühine hindamine, broneeringuinfo kokkuleppe ühine hindamine ning äh, komisjon on kindlasti äh, targem ja oskab teile konkreetsemat informatsiooni esitada selle hindamise üksikasjade kohta. mis puudutab viisasüsteemide vastastikust siis mina räägin siin eesistuja nimel äh, ja ka omaenda, kui ma omaenda koduriigi nimel räägiksin, siis äh, ma ei saaks äh, muud teha, kui teile, teie sõnavõttudele taga, takka kiita, aga nii komisjon kui eesistuja ka meie ministrite kohtumisel väga selgelt ja jõuliselt esitasid Euroopa Liidu seisukohta nimelt, et tagada tuleb juurdepääs kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele ning äh, nõuti vastastikust Ameerika Ühendriikide poolelt. Ameerika Ühendriigid on ainus äh, riik äh, kogu maailmas, kelle kodanikud saavad viisavabaduse soodustuse Euroopa Liitu, kuid kes ise ei ole pakkunud sama soodustust kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile. oleme nõudnud ka läbipaistvust selles protsessis, kui asi puudutab viisavabastust ning me eeldame, et kolmepoolsed äh, läbirääkimised toimuvad äh, ning äh, saavutatakse niipea kui edu. Poola liitumine viisavabastuse programmiga on hea märk, aga sellest üksi ei piisa. eesistuja koos Euroopa Komisjoniga jätkab tööd selleks, et seda esile tuua ka edasistel kohtumistel meie Ameerika Ühendriikide partneritega. mis puudutab e-tõendeid, CD-tõendite küsimuses kinnitasid mõlemad osapooled, et meil on vaja tõhusamat süsteemi, mis võimaldaks otsest juurdepääsu õigekaitse, õiguskaitse ning justiitsorganitele äh, elektroonilistele tõenditele teenusepakkujate poolt ja seetõttu nõukogu ähm, võimaldas meil alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide läbirääkimiste alustamiseks e-tõendite eh, kohta ja komisjon on pea, nimetati peamiseks läbirääkijaks ja võib-olla komisjon siis räägib täpsemalt nende läbirääkimiste saavutustest, aga üks asi on selge, mis selge, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kokkulepe peab vastama nii Euroopa Liidu e-tõendite Äh, õigusraamistikule, millest praegu läbi räägitakse, kui ka äh, Ameerika Ühendriikide pilveakti sätetele see samuti täiendab Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide vastastikuse õigusabi kokkulepet ning andmekaitse raamkokkulepet. Teie lahkel loal ministrite kohtumisel ei jõutud mingisugustele kokkulepetele, järeldustele krüpteerimise küsimuses, see oli lihtsalt suurepärane võimalus rääkida aruteludest, mis toimuvad nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopa Liidus krüpteerimise teemal. olukord on väljakutsete rohke mõlemale osapoolele, kuid on selge, et meil on vaja kooskõlastatud rahvusvahelist tegevust, kui me tahame sellist süsteemi, kus õiguskaitseasutustel on õiguspärane juurdepääs digitaalsetele tõenditele samuti mainiti siin välisvõitlejaid. meil toimub äh, Ameerika Ühendriikidega selles valdkonnas äh, pidev koostöö ja kõnealusel kohtumisel mõlemad osapooled äh, rääkisid sellest, kuidas koostööd parandada asjakohaste ametite vahel ning kuidas Euroopa Liidu ametitele anda põhjalikemaid teadmisi teabe jagamise kohta selles valdkonnas. suur tänu, asepeaminister. esindan teid libekomisjoni ning kavatsen osaleda justiits- ning siseministrite kohtumisel Zagrebis, mille korraldab Horvaatia eesistuja. see on siis äh, neljapäeval ja reedel, aga kindlasti kuuleme veel, mida on äh, asepeaminister Potšinovikel meile öelda, kui ta tutvustab meile Horvaatia eesistuja prioriteete oma valdkonnas ja ma saan aru, et ta tuleb meie komisjoni kahekümne seitsmendal jaanuaril, kas sobib teile, eks ole? tulete või? Teie lahkel loal. meie järgmine äh, Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide kohtumine leiab ka aset Horvaatias maikuus Dubrovnikus. väga tore aitäh teile ja härra volinik, saate veel sõna äh, hetkeks, äh, enne kui meie hommikune koosolek lõpeb. pärast seda toimub meil koordinaatorite koosolek ning pärastlõunal kohtume jälle. suur tänu, esimees. kõigepealt, äh, mis puudutab välisvõitlejaid, siis Europol on suurepärane näide sellest, kui oluline see on aga kõigepealt ma ütleksin, et väga kasulik on kaks korda aastas dialoogi pidada Ameerika Ühendriikide esindajatega. mis puudutab andmekaitset, siis me oleme ähm, juba eelmise komisjoni käigus veen-, püüdnud veenda meie partnerit, et me peame töötama selle nimel ja Californias on juba tehtud algatus selles vallas ja Washingtoni osariigis samuti on võib-olla selline algatus tulemas ja mis puudutab e-tõendeid, ma ei hakka üle kordama seda, mida ma juba ütlesin oma kuulamisel teisel oktoobril eelmisel aastal, aga meil toimuvad läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega selles küsimuses, aga me ei tahaks mitte mille, me ei taha mitte millegagi ühele poole jõuda, enne kui on Euroopa Liidus saavutatud kokkulepe meie sise eeskirjade osas. aga olin seda juba varem öelnud, ma palusin võimalust alustada kolmepoolseid läbirääkimisi, et saaks rääkida meie sisekokkulepetest. siin ei ole mitte midagi, milles ebaselget. me ei taha mingisuguseid Privacy Shield andmekaitse raamistiku arutelusid, me ootame ära loomulikult Euroopa Kohtu otsused ja loomulikult rakendame Euroopa Kohtu otsust ka Privacy Shield andmekaitseraamistiku küsimuses ja siis veel Euroopa broneeringu infokokkulepe, Euroopa Komisjon koostab praegusel hetkel hindamisraportit, selle võtab kolleegium vastu selle aasta aprillis tõenäoliselt ja see raport hõlmab kogu rakendusperioodi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kokkuleppest kuni tänaseni. ja ühine hindamine analüüsis operatiivtasandi lisandväärtust, mis kaasneb planeeringu kokkuleppega, hinnati selle puudujääke ja mõju, tõhusust, proportsionaalsust, samuti hinnati seda, kuidas on arenenud asjakohane õigusraamistik ja kuidas on olnud lood pretsedendi õigusega mõlema osapoole juures. meie eesmärgiks ei olnud hakata asendama seda protsessi millegiga või selle eesmärke ja me rääkisime samas äh, turvameetmetest äh, ning äh, asjaoludest, mis on seotud hindamisega. räägiti ka hindamise eesmärkidest. saan täielikult aru erinevatest kommentaaridest seoses krüpteerimisega, krüpteerimine on keeruline teema ja sellepärast olen ma püüdnud saada oma, meie partnerite kaudu aru äh, ja kahepoolseid kohtumisi korraldades aru, mis on nende kavatsused ja eesmärgid. aga püüan siis selgitada olukorda. Euroopa äh, äh, Ülemkogu on tuvastanud, et kurjategijad kasutavad üha rohkem krüpteerimist, see tekitab meile probleeme, me ei peaks krüpteerimist küll nõrgendama, kuid oleme valmis väljakutseid seljatama ja üheteistkümnendal üheteistkümnenda julgeoleku eduaruande käigus räägiti kuuest meetmest, komisjon on valmis aga uurima võimalusi veel täiendavateks meetmeteks. komisjon usub, et süsteemsete tagauste võimaldamine süsteemidesse õõnestab küberjulgeolekut ja seetõttu komisjon ei toeta süsteemsete tagauste loomist komisjon hindab praegusel hetkel lahendusettepanekut, mis võimaldavad sihipärast, õiguspärast ning äh, proportsionaalset juurdepääsu õiguskaitseorganitele selleks, et kohtumõistmisele kaasa aidata. koht, kuhu komisjon rõhutab, kui oluline on tugev krüpteerimine, see on üks äh, alustalasid äh, digitaalsele ühtsele turule ning see on meie põhiõiguste, isikuandmete kaitse ning eraelu puutumatuse tagatiseks ning äh, samas äh, riigipead, valitsusjuhid äh, soovivad abi õiguskaitseorganitele, et tagada juurdepääsu krüpteeritud andmetele, võitlused tõsise ning organiseeritud kuritegevuse vastu. komisjon on täiesti teadlik, kui delikaatse teemaga on tegemist ning me oleme avatud proportsionaalsete ning põhjendatud lahendusettepanekute pakkumisele Äh, seejuures seadmata ohtu põhiõigused. komisjon on veendunud, et kõik lahendused peavad olema koos, peavad tuginema äh, tugevale juhtimisraamistikule, äh, mis võimaldab võidelda rahvusvahelise kuritegevuse vastu õigusraamistiku piires ja siis viimane küsimus, ma olen täiesti koos küll teadlik Euroopa Parlamendi seisukohtadest seoses Kanadaga äh, ja, ja viisa vastastikuse äh, põhimõtet on võimalik saavutada äh, järjepidevate diplomaatiliste kontaktide kaudu ja sama kehtib ka Ameerika Ühendriikide kohta. novembris kaks tuhat üheksateist liitus ka Poola Ameerika Ühendriikide viisavabaduse programmide pragmaatiline lähenemisviis ning järjepidev diplomaatiline tegevus on õige tee selleks, et leida lahendus ka nelja järelejäänud liikmesriigi probleemile. oleme muutnud oma töö intensiivsemaks selleks, et aidata liikmesriikidel täita viisavabastuse programmi nõudeid. Ameerika Ühendriigid on omalt poolt valmis äh, andma praktilisi suuniseid nendele liikmesriikidele, et nad täidaksid äh, esitatud nõudmisi. Ameerika Ühendriigid on valmis andma võimaluse neil programmiga liituda, kui nad vastavad nendele nõuetele, mille Ameerika Ühendriikide õigus neile on seadnud. vastastikuse põhimõte eeldab, et Euroopa Komisjon võtab arvesse ka võimalust, et meie välissuhted äh, jõuavad tupikseisus. me ei ole aga samas, äh, me ei, me ei välista delegeeritud akti kasutamist, kui see äh, oleks kasulik, siis me seda teeksime, aga see pigem õõnestaks meie eesmärkide suunas liikumist. ma olen veendunud, et kui me äh, jätkame vaikselt samal teel, siis neli liikmesriiki samuti saavad liituda Ameerika Ühendriikide viisavabastuse programmiga nii nagu Poola. suur tänu teile mõlemale, peaminister äh,, asepeaminister Botšinovik, suur aitäh teile, et rääkisite sellest tähtsast äh, Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide ministrite kohtumisest ja suur tänu ka volinik Rendersile, kes on alati valmis meile selgitusi jagama. ja on äärmiselt vastupidav me kõik jätkame tööd kell kolm täna pärastlõunal, kohtumiseni! Thank you. Thank you. It's 15:15 15, actually because there's coordinators meeting. We'll see you there.